send, once I had sent an email. That was lovely. It did go really well. Chers collègues, je vous invite à... kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. La séance est reprise. koosolek jätkub. eile oli meil üsna pingeline päevakord ja ka meie tänane koosolek näeb ette tundide pikkust tööd. Äh, äh, kuulujutud on, et me tuleme kokku ka homme ja ülehomme, aga ma lükkan need kuulujutud ümber. ei homme ega ka neljapäeval ei ole eelarvekomisjoni koosolekut. ja nüüd annaksin sõna meie kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve äh, raportööridele Dans deux minutes. Bien. Eh bien, préparez-vous à entendre. Eh, valmistuge ootama Jens Kaierit, meie üldraportööri, kes eh, pärast eh, kohtumist, mille käigus proua Georgieva tutvustas meile kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve üldsuuniseid, komisjon kavatseb siis järgmisel aastal äh, keskenduda kuuele valdkonnale. Äh, seda eelarve eelnõu tutvustati siis juuni lõpus ja pärast äh, seda meil toimus ka esimene mõttevahetus neljandal juulil ning vahepeal on siis meie üldraportor koostanud soovituse millest me kõnelesime ka eile koordinaatorite kohtumisel, meil toimus seal esimene mõttevahetus ning täna hommikul meie üldraportöör siis äh, tutvustab äh, meile seda, mida ta rääkis eile. Äh, niisiis, kui keegi praegu sõna soovib, siis selleks on võimalus. aga ma näen, et härra Kaier on juba kohale jõudnud ning ta siis räägib meile oma soovitustest. Äh, see soovituste eelnõu edastatakse nõukogule, kes äh, peab aru saama, et Euroopa Parlamendi äh, ootused on suured ning selleks, et kriisi vältida, peab nõukogu nendega ka arvestama. niisiis, härra üldraportöör, teil on nüüd sõna suur aitäh, esimees. täna hommikul me jätkame arutelu, mis meil toimus eile juba koordinaatorite ringis. Te teate, et eelarve menetlus äh, Te teate, millisesse punkti me eelarvemenetluses praegu oleme jõudnud. tavaliselt äh, oleksime me juba eelmisel täiskogul mandaadi triloogiks äh, heaks kiitnud äh, ja see triloog oleks pidanud toimuma juba sellel nädalal ja oleksime saanud siis teiste institutsioonidega mõtteid vahetada selles osas, kuidas meie arvates komisjoni eelarve eelnõu siis ka välja näeb eelarve edasilükkamine aga muutis selle menetlust ja me peame nüüd kasutama sama menetlust, mida kasutasime kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Äh, eesarve hilineb ja nõukogu on teatud surve all oma seisukohta, nüüd lühikese ajaga tuleb vaja, see seisukoht tuleb lühikese ajaga nüüd nõukogul välja töötada ja siis ka meiega triloogi käigus kokku leppida, see triloog toimub nüüd septembri alguses, tegemist on nii-öelda siis hilissuvise triloogiga ning ning me ei saa praegu äh, langetada otsust mandaadi osas, kasutame siis sama menetlust nagu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning äh, saadame siis soovituskirja teistele institutsioonidele. Ähm, mina olen teinud siis selleks äh, ettepaneku ning me lisame sellele soovituskirjale siis ka erialakomisjonide arvamused. Jose Manuel Fernandez eile tõstatas väga õige küsimuse, et kas sellele soovituskirjale peaks olema töödokumendi staatus, sest äh, siis oleks tal institutsionaalselt suurem tähtsus äh, ning äh, ka märk parlamendi poolt et, et see ei ole midagi enamat ega midagi vähemat. mina saatsin kirja teile ja eile ka koordinaatoritega me kiitsime selle kirja heaks. see soovituskiri sisaldab siis see ei sisalda poliitilises mõttes midagi oluliselt uut, Äh, seal on äh, äh, kirjas see, mida Euroopa Parlament juba varem on otsustanud, see tähendab, et seal on sees kõik need punktid, mida me erinevas dokumentides oleme heaks kiitnud, need on siis seal kirjas samuti uuesti ära mainitud Äh, sinna oleme paika pannud siis ka äh, konkreetsemaid ettepanekuid, kuidas siis meie arvates kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve peaks välja nägema. Äh, me suunistes oleme juba otsustanud, et me ootame et pagulaskriisi lahendamiseks on vaja teha kulutusi. see tähendab, et komisjon Äh, meiega on seda teemat juba eelarvekomisjonis arvestanud, nii et, et tuleb rohkem tähelepanu pöörata vahenditele, mis on rubriikides kolm ja neli äh, ja me peame ära kasutama kõik need piirid, mis mitmeaastases finantsraamistikus paigas on ja samuti tuleb eh, siis eh, eriotstarbelisi vahendeid kasutusele võtta eh, selleks, et vajalikku, vajalikke vahendeid leida mm loomulikult äh, äh, väga oluline on ka rubriik üks A, see on ka Euroopa Parlamendi jaoks prioriteediks. Äh, aga me ei tohi pagulaskriisi lahendamisel kõrval ära unustada, et Euroopa peab ka palju suuri asju ära tegema ja üheks suureks asjaks on majanduskasv. niisiis Äh, meil loomulikult siin on kojas on eriarvamusi selles osas, et millised äh, asjad peaksid olema täpselt prioriteetsed, millised ei ole niivõrd olulised, aga äh, selles soovituskirjas me tõesti oleme maininud neid asju, mille osas meil valitseb üksmeel, et me peaksime rohkem pöörama tähelepanu majanduskasvule ja töökohtade loomisele ja äh, samuti Äh, räägime seal üksikasjalikult, äh, kuidas see ähm, menetlus peaks välja rääkima, samuti räägime seal ähm, äh, sellest, mis on toimunud rubriigis üks B, et maksete assigneeringuid on oluliselt vähendatud ja me väljendame oma muret selle üle. me leiame, et me ei tohiks astuda seda teed, mis võib Euroopa eh, Liitu kahjustada ja me tahame kindlasti komisjoni arutada, kas neid kärpeid eh, ei oleks võimalik eh, kuidagi siiski taastada, et neid vahendeid uuesti sinna rubriiki panna. eile koordinaatorite kohtumisel Äh, meil ei olnud äh, väga palju erimeelsusi, jah, äh, räägiti küll üsna palju, aga meil oli mõningaid eriarvamusi selles osas, et mida EFSi osas täpselt peaks nõudma. mitte üksnes meil, vaid ka komisjonil on mõningaid kõhklusi selles osas, et kas investeerimispank Äh, ikka äh, suudab piisavalt tagada täiendatavuse äh, projektide rahastamisel. meil toimus arutelu siis sellel teemal ja asi on selles, et kaheksa miljoni, miljardit eurot oleme me tagatiseks EFSile eraldanud oma eelarvest ning kolm koma kolmkümmend kaheksa miljardit sellest on praegu ka kasutusele võtnud ja me peame leidma veel täiendavad vahendid, et siis EFSit tugevdada. me eh, oleme selles osas samuti kokku leppinud, et Euroopa ühendamise rahastu ja Horisont kaks tuhat kakskümmend on samuti mõttekad ning Eh, aitavad ka saavutada majanduskasvu ja töökohtade loomist ja eh, meie oleme siin kojas alati olnud seisukohal, et eh, kui räägitakse EFSile tagatiste andmisest, siis, siis jah, see on, see on loomulikult vajalik selles kirjas on veel mitmeid selliseid punkte, mis on siis konkreetse eelarvega seotud, oleme väljendanud oma äh, muresid eelarve ettepaneku osas. ma äh, mainiksin võib-olla ainult äh, lühidalt meie seisukohta, me rääkisime selles kirjas maksete kriisist, me rääkisime Äh, olukorrast äh, rahastamisvahenditega, mis osaliselt ei toimi nii, nagu Euroopa Parlament või Kontrollikoda seda sooviksid. ja äh, oleme siis väljendanud muret selles osas, et nende rahastamisvahendite üha suurem kasutamine viib selleni, et eelarve poliitiline iseloom muutub ja kui äh, nende rahastamisvahendite äh, äh, kasutamine sellisel kujul edasi jätub, jätkub, siis väga paljudest poliitilist, poliitiliselt olulistest valdkondadest jääb vahendeid puudus. eile pärastlõunal Äh, ja ma vabandan, et ma pidin varem natukene ära minema, sellepärast et eelarveraportöörina pidin ma külastama mitmeid erialakomisjone, et asju teiste kolleegidega arutada. aga eile toimus meil siin komisjonis siis kuulamine, äh, mis puudutas finantsmääruse reformi ning äh, Äh, ma olen pikka aega töötanud ka eelarvekomisjoni, eelarve kontrolli komisjonis ja olen kursis ka sellega, mis seal toimub äh, ning minu arvates on väga huvitav, et äh, Euroopa teadus, teadlaskonna esindajad, kes kohal olid sellel kuulamisel, rääkisid, et nad saavad Äh, üldiselt äh, finantsmääruse ähm, nõuetega äh, üsna hästi hakkama, aga neil on samuti mure selles osas, et väga palju võetakse siis just teaduse jaoks ette nähtud eelarveridadelt vahendeid ära muudele rahastamisvahenditele jah, Äh, nagu öeldud, selline käitumine tõesti mõjutab äh, teatud eelarve äh, valdkondi ning ma arvan, et Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon peaks mitte ainult tagantjärele arutama, kas need uued rahastamisvahendid on praktilised või kasulikud, kas nendega saavutatakse soovitud eesmärk ja nõnda edasi Eh, me ei peaks rääkima nendest asjadest ainult tehniliselt. Eh, me ei eh, peaks rääkima ainult tehniliselt siis rahastamisvahendite kasutamisele võõdustamisele, vaid rääkima ka sellest, et kas eelarvet üldse saaks, kas üldse on mõtet selliseid vahendeid kasutada ja kas need ei mõju näiteks kahjulikult eelarvele ja, ja eelarves seatud poliitiliste eesmärkide saavutamisele. ning eh, nende eelarve eh, läbirääkimistel eh, on oluline ka silmas pidada seda, et, et liikmesriigid, kui nad eelmise finantsraamistiku paika panid, siis nad nägid väga palju ette igasuguseid kärpeid ja äh, mõned puhastoetajad äh, ütlesid tollal isegi, et jah, me tahame äh, Euroopale küll eelarvevahendeid eraldada, aga me tahame, et neid vahendeid ka mõistlikult kasutatakse. sügisel arutasime meie ka mm, seda mitmeaastast finantsraamistikku ja meie leiame, Äh, ja meie peame loomulikult äh, ette valmistama omad argumendid, äh, kuidas meie arvates need finantsinstrumendid toimivad, kas me peame asjale lähenema poliitiliselt või tehniliselt. selline arutelu oleks samuti vajalik ja see oleks siis lühidalt selle soovituskirja sisu mida ma siis äh, kolleegidele tahaksin tutvustada ja nüüd olen valmis ära kuulama kolleegide kommentaare, aitäh! aitäh üldraportöörile selle teadaande eest ja nüüd peame lühidalt äh, mõtteid vahetama, sest meil on väga tihe päevakord ja kümme kolmkümmend tuleb meil siia Mario Monti, aga enne kui annan sõna äh, teiste osade raportöörile härra Tarandile, annaksin sõna härra Voonile, palun aitäh ähm, esimees ja aitäh raportöörile selle ettekande eest ja selle kirja eest. Äh, ma koostasin regikomisjoni jaoks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kohta arvamuse ja ma äh, meie keskendusime iseäranis rubriigile üks B ja meile valmistab muret äh, see kahekümne kolme koma poole protsendine kärbe rubriigis üks B, see on üsna palju raha ja ma arvan, et me kõik ootame, et iga programmi alguse, me teame, et iga programmi alguses rakendamisega läheb aega, äh, kulub aega, et partnerluslepingud sõlmitakse, tegevusprogrammid heaks kiidetakse ja nõnda edasi, raha kasutamisega läheb aega, aga järgmisel aastal on programmid juba äh, käivitunud täies hoos ning äh, seega oleme me jõudmas just nimelt sellesse aja, ajahetke, kus äh, Äh, kõik programmid äh, liiguvad täiskiirusel ja see kahekümne kolme koma viie protsendine kärbe just nimelt sellel ajahetkel on tõesti väga problemaatiline ja ma tõesti toetan raportööri seisukohta, et me peaksime nõukogule ütlema, et seda arvu ei tohiks enam kärpida. ma toetan seda, aga samuti peaksime hoolitsema selle eest, et aruteludes komisjoniga äh, ei äh, äh, jääks neile mulje, et sellest summast piisab maksete tegemiseks järgmisel aastal. mina äh, kardan, et ei jätku, see on miinimum ja me peaksime komisjonilt saama siiski rohkem raha, sest selline kärbe tähendab, et eelarves ei ole piisavalt raha, et eelarve rubriikiga üks B-d seonduvad kulud, arved välja vaataks. Yes, good morning, thank you very much. tere hommikust, aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja ka väga konstruktiivse lähenemise eest ähm, äh, variraportööride koosolekutel. mõned lühikesed märkused, tähelepanekud selle dokumendi kohta ja fraktsiooni seisukohad. esiteks äh, kaks tuhat seitseteist aasta eelarve vastuvõtmine samaaegselt, kui toimub äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine ja esimene järeldus sellest on see, et et MFF-ile läbivaatamist äh, tagajärjed on vaja viivitamatult äh, või otsused on vaja viivitamatult äh, rakendada ja need mõjutavad ka kaks tuhat seitseteist eelarvet. ja meil on väga hea meel, et raportööril on selle kohta konkreetne seisukoht soovituse näol olemas. teiseks, mis puudutab ähm, rubriike, siis äh, ka mind jahmatas see oluline vähendus, kakskümmend kolm protsenti üks B rubriigis, me oleme seda arutanud ja ma avaldasin muret volinikule, kui ta tuli äh, eelarvet meile tutvustama. ühest küljest ei ole enam makseid äh, võrreldes kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist aasta meetmete kohta, aga teisest küljest eeldatakse, et tegevuskavad on täielikult käivitunud järgmiseks aastaks. seega praegusel hetkel on meil vaja komisjonil rohkem infot, me oleme seda väga selgelt välja öelnud ja taaskord ähm, toon selle välja, pöördun komisjoni poole et mis puudutab makseid äh, ja sellega seonduvat koosolekut septembris, siis soovime selle kohta täiendavat selgust, et ei äh, tekiks eelmise MFF-i lõpus äh, olnud olukorda. ja loomulikult, mis puudutab ettenägematute kulude varu käsit-, kasutuselevõttu, näitab see ka parlamendi paindlikkust, aga samas näitab ka nende ülemmäärade äh, piiratust äh, rubriigis kolm ja neid ei ole võimalik vältida ükskõik, äh, kui kiireloomuline olukord on, siis töökohad, majanduskasv, teadus, arendus, taristud peavad olema prioriteedid, need on meie fraktsiooni prioriteedid, seega üks A, üks B on olulised, me tervitame ja see on ka dokumendis välja toodud tänu raportöörile mis puudutab kulukohustuste signeeringute suurenemist seal, see on selge märk, et me teeme midagi VKE-de heaks Euroopas selleks, et toetada töökohtade loomist. paar sõna ka EFSi kohta. raportööri poolt koostatud dokumendis on äh, toodud välja ka see seos EFSiga, ma arvan, et me peame ootama äh, komisjoni järgmisi samme ja septembri ettepanekud, ainus dokument, mis meil senini on äh, ka investeerimispangalt, äh, puudutab aastat kaks tuhat viisteist ja EFSI loomulikult äh, tegutses seal ainult paar kuud. me oleme näinud positiivset mõju majandusele, investeeringute mahus ja täpsemateks hinnanguteks loomulikult on meil vaja ära oodata täiendavat äh, info komisjonilt ja ilmselge on see, et Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastuse kärped on vaja äh, ümber pöörata, me oleme näinud, et head projektid Horisont kaks tuhat kakskümmend raames äh, ei ole saanud rahastust. ettenägematute kulude varu kasutusele võtmine loomulikult kompenseerib seda, aga, aga samas, kui näiteks äh, rubriigis kaks põllumajandus äh, on tegemist veel piisava äh, varuga selleks, et kriisiga toime tulla. rubriikides kolm ja neli oleme me valdavalt nõus nende raportööri punktidega nagu öeldud, siis rubriigi kolm ülemäära on vaja suurendada ja me peame tagama, et me suudame katta rubriigi kolm äh, uued kulud, äh, mis puudutavad äh, piiri- ja rannavalve loomist, aitäh! suur tänu, proua Toma, palun! suur tänu, esimees, teen väga lühidalt. üks B osas ei tohi ära unustada seda, et ühtekuuluvusfondid fond ei puuduta mitte ainult äh, solidaarsust, äh, vaid nad on ka väga olulised investeerimisvahendid ja pärast seda, kui EFSit ellu on hakatud viima, on ära unustatud, et ka see fond täidab olulist rolli, võib-olla isegi olulisemat kui EFSi. ja seega äh, maksete vähenemise osas me oleme kuulnud, et on ka hilinemisi ja teiseks äh, äh, rubriik äh, kaks, mis puudutab ettenägemata kolude varu kasutusega, jah, miks mitte, aga seda on vaja kontrollida ja siin on mul teatud kahtlus, et et selle kasutamine kriisi ajal põllumajandusvaldkonnas võib-olla veelgi süvendab neid probleeme kasusaajate puhul. härra Donano, palun suur tänu, äh, sama lähenemine ei ole vastuvõetav, et äh, kulukohustuste assigneeringut kahekümne protsendi võrra vähendatakse, see ei ole kindlasti vastuvõetav ja see ongi seos Euroopa ja territooriumite vahel, see ühtekuuluvusfond. Prantsuse äh, Vabariigi presidendiga koos osalesime ühe ühel sündmusel ja, ja kus oli selge näha, et milline on Euroopa rahastamise mõju äh, sellist tüüpi investeeringutel ja tegemist on äh, olulise seosega Euroopa Liidu ja äh, piirkondade vahel. ja mis puudutab maksete hilinemisi, siis see ei ole mitte ainult, probleem ei seisne mitte ainult selles, vaid probleem on ka bürokraatias, mis on äh, nende fondide kasutamisel, mis tekitab viivitusi ja ja ka praegu on äh, maksete osas, osas hilinemisi ja on vaja leida lahendused selleks, et menetlust lihtsustada. palun äh, liikugem selle suunas. nüüd äh, me ei saa lubada, kuulates, mida eile teadlased ütlesid, et eh, meie ülesanne Euroopal on eh, ka neid investeeringuid toetada. härra Depree, palun. suur tänu, esimees. lubage mul kõigepealt eh, meelde tuletada seda, mida ma ütlesin eile, sest minu arvates on tegemist olulise nüansiga avaliku arvamuse osas kõik laenude toetused on õigustatud ja, ja ka mis puudutavad assigneeringute osas, mis puudutavad neid äh, rubriike, e, need on vajalikud meie kodanikele ja minu arvates on vaja taaskord kinnitada, millised meie, on meie prioriteedid e, ja meie prioriteedid Euroopa Liidu kodanike huvides ja me peame meil on kolm Äh, perspektiivi ja kõigepealt äh, investeeringute toetamine, seda ütlesin ma ka eile, ja minu arvates oleme me õigel teel liikumas, et lahendust leida. teiseks, VKE-de toetamine, kes sõltuvad EFSist, aga ka konkreetsetest programmidest ja kolmandaks, noored ma arvan, et üks äh, põhiprioriteete selle eelarve seoses on vaja suunata noortele ja, ja ka teie olete selles osalenud, Äh, noorte tööhõive algatus on oluline, üks A rubriik, üks B on meie jaoks väga, väga olulised. Äh, esitatud on ka muudatusettepanekud kolleegi poolt äh, rubriigi kaks kohta ja see on selles osas on vaja liikumisruumi, on vaja tagada see, et põllumajandustootjad saavad välja tulla Vene kriisist, ja eriti just, mis puudutab viimandussektorit. kolmandaks, sellega ma piirduksin, ma tahaksin, et meil toimuks arutelu, tõsine arutelu, mis puudutab makseid. kolme aasta jooksul äh, eelarve läbirääkimistel oleme me rõhutanud äh, makseid, justkui parlament on see, kes vastutab selle eest, et äh, arved oleks maetud. ja kui me rõhutame seda, siis see tähendab, et oluline osa meie mm, energiast läheb sellele, mis iseenesest ei peaks probleeme põhjustama. ma olen veidi väsinud, et komisjoni äh, ka aruteludes räägime me muudkui maksetest ja üks B-s on maksed vähenenud kakskümmend kolm protsenti, jah ma ei tea, kas tegemist on organisatsiooniga, kes midagi ei, ei oska teha või on, ei suuda ta vastutust kanda me teame, et midagi ei ole tehtud selleks, et strukturaalselt äh, seda probleemi lahendada ja me teame, et äh, see kestab edasi. ja iga-aastane kaklemine nõukogu ja komisjoniga, andke raha, see raha ei ole ju mõeldud meile, ma tahaks, et see oleks selgelt välja öeldud äh, ja ja ma ei taha enam maksetest rääkida, ma räägin äh, positi-, poliitilistest prioriteetidest, millega meil on vaja eesmärke täita ja kui komisjon on eksinud oma hinnangutest, äh, siis äh, tuleb siin leida lahendus, aga selline sõnum kolleegidele, lõpetame keskendumise ühepoolselt maksetele, see ei ole meie probleem see on Euroopa Liidu institutsioonide probleem, kui komisjon on eksinud äh, mingites asjades, siis on see komisjoni lahendada. aitäh! meil oli pool tundi ette nähtud selleks aruteluks ja see oleks pidanud puudutama ka arutelu ja sõnavõttu äh, teiste mm, jagude osas, neli sõnavõttu veel üldeelarve osas ja palun teil teha lühidalt, härra Manka suur tänu, esimees. ma olen härra raportööriga nõus, et me peame kasutama rohkem vahendeid kaasa arvatud ka EFSI fondi ja me peame tõepoolest tagama selle, et EFSI teeb seda, mida ta lubas, et see on lisaks, see ei tohi asendada ühtekuuluvusfondi. sest niimoodi me oma eesmärke ei saavuta. meil on tõesti maksete kriis ja kuidas me püüame seda lahendada, eh, puudutab just nimelt rakendust, me ei saa lubada niisugust asja, meil on vaja korralikku rakendust. oluline on ka see, et eh, on olemas vahendid VKE-dele, mis ei ole ainult pangalaenud. me peame tagama selle, et oleks saadaval piisavalt kapitali ja et nad ei peaks pöörduma ainult kapitaliturgude poole, me peame pakkuma alternatiivseid vahendeid SME-dele, alternatiivseid allikaid, nad ei saa ainult loota pangalaenudele, sellest ei piisa. pangandusliit peab olema ka lõpule viidud meil on vaja finantsstabiilsust, meil on vaja pankade, eh, pangandussektoris vähendada riske, me räägime ka omavahenditest ja kui me tahame, et meil oleks stabiilne eelarve, siis me ei saa selle, seda teemat puudutamata jätta. me oleme arutanud omavahendeid, tegime seda eh, pikka aega ja tegelikult me tahaksime, et see teema oleks lõpetatud, aga paistab, et eh, aasta lõpuni läheb kõik edasi. me ei saa lihtsalt enam lubada, et kõik niimoodi venib. suur tänu, härra Fernandes, palun. ja palun tehke väga lühidalt. aitäh, sooviksin tänada raportööri ma mõistan väga hästi seda, mida Gerard Depre ütles, me ei tohi liigselt rõhutada maksete küsimust kui parlamendi prioriteeti, vaid me peame rõhutama pigem poliitilisi eesmärke. aga samas meil on vaja sellist ennetavat lähenemist, meil on vaja nõuda komisjonilt vastutust. dokumendis peab olema sees midagi, mida me oleme juba mitu korda nõudnud ja see puudutab fraktsioonide nõusolekut, me tahame maksete kava kuni kaks tuhat kakskümmend aastani selle finants, mitmeaastase finantsraamistiku raames ja see on midagi, mida me ei tohi ära unustada selleks, et tekitada vastutus komisjonis selleks, et maksta need maksmata andmed ja täita neid ülesandeid nii nagu me eile kuulsime, teadlased selgitasid, et nad olid makset oodanud aasta, kuna komisjonil üks dokument oli puudu, siis komisjon kasutas seda ära, et mitte maksta. mina teen veelgi kiiremini. ma olen täiesti nõus kõikide kolleegidega, kõike sellega, mida on öelnud, e, eriti mis puudutab tööhõivet. ma arvan, et me peame tõepoolest e, olema ehm, ettevaatlikud, et me ei koondaks tähelepanu ainult ehm, turvalisusküsimustele. aga tegelikult ma arvan, et ei oleks mõistlik ehm, maksete osas teatud vastutust siiski enda katte võtta, sellepärast et me peame rõhutama prioriteete me peame tegelikult väga äh, ette, oskuslikult tagama tasakaalu. loomulikult teie ettepanek ei ole mitte jätta seda asja kõrvale, vaid me peame olema, äh, tegelema targalt. ja me peame vaatama, kuidas asjad lähevad aastani kaks tuhat kakskümmend. härra Maragall, palun. Muy rápidamente, yo, yo creo que el documento... Eh, teen väga lühidalt mulle tundub, et see dokument, mis meie ees on väga kasulik, see näitab meile, milline on eh, vahe meie eelmiste positsioonidega eh, just nimelt eh, MFF-i läbivaatamise osas ja milline on meie positsioon komisjoni projekti osas. me ei pea loomulikult enam rääkima poliitikast, me peame nüüd rääkima tehnilistest detailidest ja vaatama, et eelarve vastaks uutele väljakutsetele, mis meie ees seisavad. mulle tundub, et käesoleval aastal on Euroopa üldeelarve veelgi olulisem kui muidu. mis puudutab makseid, siis me oleme kõik nõus, et parlamendina tunneme me muret ja me tahaksime, et see asi saaks lahendatud. sest see teema Eh, puudutab väga paljusid valdkondi, see puudutab nii komisjoni kui ka seda, mis toimub liikmesriikides, liikmesriikide võimekust programme läbi viia ja eh, tulla toime oma kohustustega, mis on ette nähtud programmides. me peame arutama eelarve eh, haldamise korraldamist ja vaatama, millised peaksid olema meetmed, mida me saame siin rakendada. valdkondi on väga palju erinevaid. mulle tundub, et eelarve peab olema ettevaatav, meil on FC, meil on Erasmus, meil on kliimamuutus ja nii edasi. ning me peame vaatama, mida pakub välja komisjon ja mida siis eh, kliimaga tegelevad inimesed eh, tahavad. loomulikult on oluline ka turvalisus ja humanitaarabi ja eh, palutakse, et suureneks eelarve rubriigis üks A, üks B ja me peame seda arutama parlamendis me peame kuulama inimeste häält. härra Kölmel, suur aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin ka mina raportööri tänada tehtud töö eest. väga paljudes punktides olen ma temaga täiesti ühel meelel ja ma olen täiesti kindel, et meie fraktsioon Äh, neid äh, seisukohti äh, üldiselt jagab, tahaksin aga rõhutada ühte asja. mina ei jaga seda seisukohta, et komisjoni probleemiks on see, kui Euroopa Liidu eelarves on suur lünk kulukohustuste ja maksekohustuste vahel loomulikult on see ka Euroopa Parlamendi probleemiks Äh, sest meie oleme ju lõpuks need, kes eelarve heaks kiidavad ja seetõttu me ei saa öelda, et meid see asi ei puuduta. ning taha, äh, tahaksin öelda veel seda, et loomulikult on meil kaks võimalust, kuidas seda lünka täita Äh, äh, siin parlamendis äh, me räägime alati, et makseteks eraldatavaid summasid on vaja suurendada, aga võib-olla võiks kulukohustusi hoopis vähendada. see on üks võimalus, aga kas poliitiline tahe selleks olemas on, on, see on teine, teine asi jah, me oleme siin võidelnud selle eest, et Euroopa Liidu eelarvesse vahendeid juurde saada, aga kui meil see ei õnnestu, siis me ei tohi lihtsalt silmi kinni peegistada ja teeselda, et me saame makseid ikkagi samas mahus teha. ning seetõttu eh, ma eh, leian, et jah, eh, väga palju, mis siin öeldi, on õige aga ärgem kaotagem silmist ka seda suuremat pilti. Äh, kolleeg Kair on korduvalt äh, öelnud, et me peame leidma tasakaalu äh, nende ülesannete vahel, mida Euroopa Liit kindlasti peab täitma ja selleks peab liikmesriik, peavad liikmesriigid ka vahendeid andma või muidu me ütleme selgelt välja, et neid kulusid meil ei ole võimalusi kaitsta, sest muidu on meil alati see probleem, et raha ei jätku ja ma ei tea, mida kodanikud sellest arvavad. aitäh! härra Kaier, palun tehke väga lühidalt oma lõppsõnavõtt. aitäh nende konstruktiivsete märkuste eest, mida kolleegid tegid. ma olen rõõmus kuuldes, et et kuigi jah, mõnedes küsimustes on meil eriarvamusi, üldjoontes me oleme selle eelarve osas siiski äh, üksmeelel ja meie mõtted liiguvad samas suunas. Äh, kuna mul äh, kõneaega palju ei ole, tahaksin viidata vaid ühele asjale tahaksin rõhutada just seda, mida kolleeg Kölmel ütles ma tõesti tunnen muret selle äh, üle, et kui me praegu mingit selget märki või sõnumit ei saada, et mitmeaastase finantsraamistiku vahehindamine ja eelarve läbirääkimised on omavahel seotud ja selleks hea võimalus, äh, siis ma kardan, et äh, edasi liikmesriigid ja, ja komisjon üritavad siin eelarves veel vahendeid kärpida Ehm, meil on üsna palju ühiseid eh, seisukohti Euroopa institutsioonides selle üle, mida peaks eh, tegema näiteks ühise kaitsepoliitika raames. Eh, üsna suur üksmeel Euroopa institutsioonides valitseb ka selle eest, et selleks on vaja Euroopa raha aga küsimus on lihtsalt selles, kust see raha peab tulema ja mulle tundub ja Äh, enamik kolleege ilmselt jagab seda seisukohta, et praegune eelarve on alarahastatud ja äh, on vaja, me ei saa lubada endale lihtsalt praegu mingeid täiendavaid äh, nõudmisi, jah, mis on kindlasti poliitiliselt vajalikud, see ei ole küsimärgi all, aga ma arvan, et ma arvan, et me oleme ühel meelel selles osas, et eh, kõiki neid asju me lihtsalt praegusest eelarvest kinni maksta ei saa. Eh, ma arvan, et meie eelarvekomisjoni poolt peame väga selgelt välja ütlema, et, et kui liikmesriigid ja komisjon on seisukohal, et et Euroopa Liit peaks tegema näiteks rohkem ühise kaitse- ja julgeolekupoliitikaga, siis ilma täiendavate vahenditeta see võimalik ei ole, aitäh. aitäh, härra Tarand, teie osa nüüd Thank you, Mr President, colleagues hey.. Eh, härra eesistuja, lugupeetud kolleegid, nüüd minu vastutusalast. nagu te teate, see puudutab eh, eh, osasid kolm, viis, seitse institutsioone. kolm koma viis miljardit eurot, väga suur raha see ei ole. aga siin on probleemid mida me peame lahendama selle menetluse käigus, mis algab sügisel. Äh, majandus, sotsiaalkomitee, regioonide komitee äh, see puudutab nende, see puudutab nende isikkoosseisu. Nendel institutsioonidel on oma äh, eelarve aga komisjon on seda vähendanud. sellel eh, on ka kaudne mõju Euroopa Parlamendi eelarvele. mulle tundub, et oleks olnud parem neid asju eh, arutada siis, kui e-, esitatakse eelarveprojekt. Eh, teiseks Euroopa Kohus. oleks tõhusam oleks, oleks tõhusam eh, anda raha eh, e-, tõlketeenistusele, kui eh, seda muuta sellepärast, et mõnel pool eh, eh, muutub tõlketeenistus siseasjaks. aga igatahes olen ma täiesti veendunud, et eh, et me leiame sobiva lahenduse eelseisvate arutelude käigus ning ja ma jään kuulama suure huviga seda, mida kolleegidel on nüüd öelda. järgmise aasta eelarve kohta. Monsieur Manka. härra Manka järgmisena. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi, súhlasím s jeho závermi. Ja by som doplnil... Suur tänu. <clears throat> Suur tänu, tänan raportööri, olen nõus tema järeldustega, lihtsalt üks äh, märkus. Viimase viie aasta jooksul oleme kasutanud äh, kaks tuhat, äh, kahte tuhandet viissada töötajat, viis protsenti on neid vähendatud, ma arvan, et äh, komisjon peaks arvestama ka seda, et Kontrollikoda peab vähendama töötajate arvu ja ostma väljast sisse nende inimeste, nende inimeste lepingud, kes on koondatud. me peame siinkohal kaaluma ka, kas Euroopa Liidu institutsioonid on seejärel usutavad, kas me teeme seda tööd nii, nagu seda peaks tegema. teine kommentaar puudutab Euroopa Parlamenti Äh, eelarve arvestatakse ülejäägiga ja nüüd me peame kasutama seda raha, aga eelmine aasta äh, öeldi, et indeksi määr on madalam kui äh, arvestatud ja seda Euroopa Parlament täna ka kinni, kinnitas. indekseid on ülehinnatud ning seega peaksime vaatama tõsiselt üle ka iseenda eelarve, et saaksime ka enda institutsiooni tõsisemalt võetavaks muuta. tänan no, hästi lühidalt Äh, ma tahaksin äh, öelda, et äh, olen nõus raportöör Tarandi öelduga selles osas, mis puudutab kohust ja Äh, ka seda, mis puudutab tõlget. Äh, regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomitee koha pealt tahaksin rõhutada seda, et nendel institutsioonidel on väga oluline roll. mina olin ise regioonide komitee liige ja ma tean, kui äh, oluline see institutsioon on kohalikele omavalitsustele ja mis puudutab majandus- ja sotsiaalkomiteed, siis ma tean ka seda, mida nemad ootavad ja ma äh, äh, tõesti äh, jagan härra Tarandi muret seoses eraldistega nendele asutustele. aitäh! tahaksin siis tänada meie kahte raportööri selle suure töö eest, mida nad on teinud, aitäh härra Kaierile ja härra Tarandile. valmistugem siis raskeks võitluseks, mis meid nõukoguga ees ootab ja esim-, esialgsetel andmetel nõukogu igatahes kavatseb kärpida kulukohustusi ja ka makseteks ette nähtud summasid. niisiis äh, on vaja väga jõuliselt äh, esineda härra Kaier oma nendes soovitustes ja läheme nüüd järgmise punkti juurde. härra Kaier ja härra Fernandes on meil järgmise raporti raportöörideks ja jutt on siis katseprojektidest ja ettevalmistavatest meetmetest ja härra raportöör, loodetavasti saame teha lühidalt Äh, sellepärast et äh, äh, asi on üsna selge, meil on küll palju neid ettevalmistavaid meetmeid aastast kaks tuhat seitseteist, aga me täpselt ei tea, mida komisjon oma poole pealt teha kavatseb. palun ah, on le saura à la mi-juillet. jah, juuli keskel saame siis seda teada, saame komisjonipoolse hinnaku. aga annan nüüd sõna siis hea Ferna-, härra Fernandesele. suur tänu, tänan härra Kairit tema töö eest äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve osas, mis puudutab äh, kat-, katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid, siis need on väga olulised. ning me peame vastutama selle eest, et pakume ka lahendusi mida saab äh, seejärel äh, täismahulistes programmides kasutada. Äh, katseprojektide ettevalmistavad meetmetega tuleb jätkata, nendele peaks määrama piisavaid ressursse selleks, et need saavutaksid oma eesmärgid. aastal kaks tuhat seitse, arvestades olemasolevaid varusid, siis peaks meil olema klassifitseeritud ka prioriteedid, et saaksime jätkata võimalikult paljude katseprojektide ja ettevalmistavate meetmetega. meil on siin võimalus näidata, milliste ideede kallal me töötame, mõned katseprojektid on olnud edukad ja nendest tuleb arendada pro täielikud programmid, me peame näitama, et me oleme seotud äh, ideedega, ka sellistega, mida Euroopa Liit veel ei rahasta, aga peaks rahastama, ja sellest peaksid kasu lõikama nii Euroopa Liit kui tema kodanikud, aitäh! härra Kaier ma saan teha veel lühemalt kui kolleeg Fernandes me, meil on äh, kolmsada kakskümmend üks uut ettevalmistavate meetmete ettepanekut ning äh, kui me vaatame kulukohustusi, siis need lähevad maksma umbes nelisada, nelisada kaheksakümmend kuus äh, tuhat eurot. kolleegid, see ei ole võimalik. nii et, et me peame nende projektide hulka piirama, kus komisjoni hinnangutes projekti kohta on siis kirjas A või B, seda on liiga palju, me teame väga täpselt, eh, nii palju, kui mina olen kuulnud, tuleb eh, see hinnang järgmisel nädalal ja siis saame seda ka täpselt vaadata. aga enne suvevaheaega pole meil enam võimalust seda arutada eh, ja need Äh, täiendavad äh, kulutused, äh, prioriteedid ja programmide ettevalmistamine arvestades eelarves olemaid varusid, siis tahaksin juhtida teie tähelepanu, et see pilootprojekt, millele ma praegu just, mida te just mainisite, läheb vähemalt kakskümmend viis miljonit eurot maksma. nii et, et Äh, äh, arvestades neid piiranguid, mis meil eelarves on, oleks ähm, äh, see mõeldav ainult siis, kui meil oleks veel kuskil üheksakümne miljoni juures projekte. aitäh! ma arvan, et ja kui komisjon tõesti tahab kakskümmend viis miljonit eraldada kaitsevaldkonnas tehtavatele teadusuuringutele, Äh, siis äh, peaksin vahendid olema veel eraldi äh, pilootprojektide ja ettevalmistavate meetmete raja, rahastamiseks. sellepärast, et kui ei, siis meil ei ole lihtsalt võimalik midagi teha, katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed on sellised väikesed vahendid, mida parlament saab kasutada algatusvõime ülesnäitamiseks ja tõestamaks, et nendel asjadel on tõeline lisandväärtus. härra Depree järgmisena ma teen väga kiiresti, härra esimees. toetan seda, mida ütles meid meie raportöörid, et väga äh, paljud pilootprojektid äh, Need ettepanekud näitavad, et äh, me tõesti oleme väga loomingulised, kõik fraktsioonid osalevad nendes ettevalmistavates meetmetes, näiteks minu fraktsioon on seotud vähemalt neljakümne kolme ettepanekuga ma pole mitte kunagi arvanud, et see kakskümmend viis miljonit, eh, mida me komisjonilt nõuame, eh, et see käibki pilootprojektide alla. Need kakskümmend viis ega ta on täiesti hämmastav, et see kakskümmend viis miljonit on komisjonil kirja pandud eh, pilootprojektide alla. ja Äh, loomulikult me peame arvestama selle hinnanguga, mida komisjon teeb. ja loomulikult tuleb toetada selliseid projekte, äh, mis on paremad ja kui tahame rahastada midagi muud, siis peame oma valikud põhjendama ja äh, seetõttu on meil tõesti võimalik võib-olla rahastada ainult teatud hulka projektidest, mis on saanud hinnangu A ja ma toetan seda menetlust, mida meie raportöör on välja pakkunud Äh, ja äh, kui meil siin mingeid kindlaid kriteeriumeid ei ole, siis hakkame hoopis teisiti, härra esimees sekkub ja võib-olla peaks äh, küsima, et ka vaatama, kas need projektid on ka kooskõlas nende prioriteetsete eelve, eesmärgidega, mis me oleme endale seadnud. nii et, et peab olema teatud sidusus nende prioriteetide vahel, mis on kirjas üldraportööri soovitustes ja meile toetavad üksmeelselt erinevad fraktsioonid ja see peaks olema üks projektide väljavaliku kriteeriumiks siis kooskõlas nende kooskõla nende prioriteetsete eesmärkidega hästi, niisiis, kallid kolleegid, äh, lõpetame selle arutelu ja läheme järgmise punkti juurde ja annan sõna meie kolleeg Kristoforule, kes räägib äh, Euroopa Solidaarsusfondist. aitäh, äh, tahaksin teid tänada, lugupeetud esimees. mina olen arvamuse koostaja siis Euroopa Liidu solidaarsusfondi kohta, tegemist on väga olulise asjaga Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks, see loodi kahe tuhande teisel aastal selleks, et tulla toime loodusõnnetustega ja äh, tollal oli kuuskümmend üheksa looduskatastroofi, neid äh, neljas riigis äh, maksti välja üle kuuesaja neljakümne miljoni euro kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me parandasime menetlusi, viisime sisse mitmeid eh, muutusi, mis parandasid selle fondi toimimist ja meie algatusel on nüüd võimalik eh, kümne protsendi ulatuses siis eh, maksta avanssi nende summade osalus, mida hiljem hinnatakse siis vajalikuks. aga kahjuks on probleem selles, et see aeg, mis on ette nähtud lõppmakse tegemiseks on väga pikk ja see tekitab probleeme ja meil on probleeme ka äh, nõndanimetatud regionaalsete katastroofidega, äh, mida ei tunnustada, sellepärast et need ei ole vastavuses teatud äh, kriteeriumitega. ainus kriteerium, mis praegu eksisteerib, on see, et need regionaalsed katastroofid peavad üks äh, koma viis protsenti regiooni SKT-st. aga loomulikult äh, tekitab see probleeme väikestes riikides. on äh, vaja null koma kuut protsenti SKT-st, SKT et see piir oleks näiteks minu äh, Eh, riigis eh, meil on eh, loodusõnnetusi, mille kulud on kuussada, viissada tuhat. vot, aga selleks, et neid kulusid hüvitada, näiteks metsatulekahjude puhul, meil on ka selliseid katastroofe, kus kahjud ei ületa sadat tuhandet. nii et, et Ehm, meil on vaja neid eh, kriteeriume paindlikumaks teha, et saaks rahastada ka väiksemate katastroofide likvideerimise kulusid. aitäh, kas kallid kolleegid, kellelgi on midagi öelda? tahaksin tänada kolleeg Kristoforut eh, eh, ülevaate eest sellest, mida ta tegi. jah, tõesti tuleb paika panna sellised miinimumsummad Eh, nagu näiteks sada tuhat eh, miljonit, et saaks eh, siiski neid vahendeid kasutada, nii et, et võib-olla tuleks tõesti läbi vaadata need protsendid. sõnasoovijaid ei ole. hästi. siis oleme natukene aega võitnud ja see näitab ka seda, et raportöör on väga hästi suutnud asja sisu selgitada ja muudatused selle raporti kohta tuleb esitada enne homset keskpäeva ja esimesel septembril äh, siis äh, langetame otsuse selle arvamuse kohta. kaheksandal septembril toimub hääletus siis ähm, regikomisjonis, kes on põhikomisjoniks ja täiskogule peaks see asi jõudma oktoobris. ja nüüd äh, jõuame siis ähm, võimalike muutuste ja kohandusteni, mis puudutavad Euroopa Liidu praegust institutsionaalset ülesehitust ja Jose Manuel Fernandez on meie raportööriks ja tahaksin lihtsalt meelde tuletada, et näib olevat mõistlik äh, pärast Brexiti hääletust äh, asjaga edasi minna ning äh, anda Euroopa Parlamendile äh, enne oktoobrit võimalus avaldada arvamust kolme raporti üle, mis on paketiks äh, Peres ja Pööge raport, millest kõnelesime eile õhtul ja räägime täna ka uuesti üksteist kolmkümmend, siis Broki ja Presso raport ja siis veel Verhofstadti raport ning eh, on eh, siis ette nähtud, et need kolm raportit jõuavad täiskogule oktoobris. ning eh, me peame hoolitsema selle eest, et et kõik raportid läheksid ühes suunas selleks, et nad tõesti võimaldaksid Euroopa Parlamendil anda oma panuse nendesse aruteludesse, mis puudutavad eh, institutsionaalse struktuuri arengut ja Euroopa Liidu juhtimist. Eh, eurorühm eh, näiteks esimest korda on kehtestanud sanktsioonid ning ka volinik täna hommikul ütles, et see sanktsioonide määr on null protsenti qui est, <laughs> ce qui est remarquable. mis on märkimisväärne. härra Fernandes. aitäh, esimees, ma ei taha siin laskuda eh, üksikasjadesse, sest eh, kui eh, sest muidu jätame tähelepanuta, kes on need riigid, kes esimestena reegleid ei austanud. üks nendest on Prantsusmaa, teine on Saksamaa ning neid pole üldse karistatud, isegi null karistust pole neile määratud. ja äh, keegi äh, väga tähtis inimene ütles, et Prantsusmaad ei saa karistada, kuna see on Prantsusmaa. ning äh, kui me lähtume võrdõiguslikkuse põhimõttest, siis võiks öelda, et iga riik, iga riiki ei tohi, ühtegi riiki ei tohi karistada Äh, esimees sekkub. Jose Manuel, ma ütlesin seda lihtsalt jätkuks sellele, mida ütlesin eile õhtul, et äh, meil on selline äh, reeglistik euro osas, mida Prantsusmaa ja Saksamaa on kahe tuhandendast aastast alates rikkunud ja neid pole üldse karistatud. nüüd olu, olukord muutub, karistused on, aga karistuse määr on null, nii et, et see tähendab, et see süsteem ei toimi Äh, nii et, et meil on tõesti vaja tõelist euroala juhtimist. mina äh, äh, võib-olla asja päris nii ei näe nagu esimees. ma arvan, et jah, see arutelu oleks väga huvitav, sest isegi nullkaristus on karistus. sellel on negatiivsed tagajärjed ma ei taha hakata siin praegu laskuma üksikasjadesse. Äh, igatahes äh, Portugal-Prantsusmaa suhe on nüüd üks-null jah, jah, jah, sellega ma olen väga rahul, ütleb härra äh, Fernandes, ma olin isegi äh, finaali ajal staadionil ja see null oli ära teenitud. niisiis äh,, Äh, ja kõneleja ütleb, et jätkab portugali keeles. Äh, ajagraafik on äh, kiirendatud. oktoobris juba tuleb see raport arutusele siis me tuleme välja, nüüd on vaja esialgseid positsioone. ma tahaksin, et kolleegid paneksid ka õla alla, aga paljud on siit jalga lasknud. ma Eh, tahaksin siiski, et kolleegid eh, annaksid oma panuse, kutsun neid üles selleks. ja mina tahaksin, et te teeksite midagi väga lihtsat. on sellised väljakutsed, mis Euroopa Liidu ees seisavad. Eh, mõned asjad on muutunud tõsisemaks, näiteks globaliseerumine, kliimamuutused, Eh, siis eh, migratsioonisurve, siis eh, riikide vahendite nappus, need on kõik väga tõsised küsimused. me tahame töökohti, me tahame kasvu, me tahame, et toimuks uurimistöö, et toimuks teadus. me tahame võidelda kliimamuutustega Need on niisugused eesmärgid, mis on kogu aeg paigas, aga ma tahaksin tuletada teile meelde, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend eh, strateegia ei lõpe ära mitte aastal kaks tuhat kakskümmend, meil on vaja eh, järjepidevust, meil on vaja eh, jätkata tööd selles osas, meil on vaja tarka kestlikku kasvu ja selleks, et niisugune töö saaks toimuda, on meil vaja ka selleks ressursse ja siin me jõuamegi eelarve juurde. E, see protsent, e, mis praegu on ette nähtud e, rahvamajanduse kogutoodangust Euroopas, ei ole piisav see on üks protsent ainult ja meil on vaja ka paremat koordinatsiooni Euroopa Liidu eh, eelarve osas ja see koordinatsioon peab toimuma ka Euroopa Liidu eelarvet, Euroopa liikmesriikide eelarvetega käsikäes. ja selle teemaga seondub just nimelt ressursside puudulikkus, eh, finantsressursside vähesus, meil on vaja oma, oma vahendeid niisuguse kohustuse ei pane meile mitte ainult aluslepingud, vaid ka Euroopa Liidu eelarve. ja me tõepoolest loodame, et kõrgetasemeline eh, töörühm annab meile teatud eh, panuse selle probleemi lahendamiseks. kui liikmesriigid eh, on võtnud endale kohustuse midagi teha, siis liikmesriigid, komisjon lepivad kokku selles osas, mida nad eh, tahavad saavutada ja siis nad peavad ka eh, ne, oma lubadustest kinni pidama. näiteks eh, eh mitmeaastase finantsraamistiku eh, raames. ja vaja on paindlikkust. kasutamata vahendid need, mis see, see raha, mis iga aasta lõpus üle jääb, ei tohi kusagile kaduda. Need vahendid peavad minema järgmise aasta eelarvesse. ja see tähendab seda, et me ka saame täita oma kohustusi saja protsendi ulatuses. mis nüüd puudutab makseid, on vaja tagada, et tõepoolest need maksed ka tehakse üks asi, mis on minu jaoks küll ilmselge, on see, et kui äh, juhtub midagi ettearvamatut, siis peavad olema eelarves ka ettearvamatud vahendid äh, selle jaoks. Äh, lagi, mis on pandud mitmeaastasele finantsraamistikule, peaks sisaldama spetsiaalseid instrumente Äh, tähendab, me peame ikkagi aru saama, et kui juhtub midagi erakordset, siis vahendid selle, nende probleemidega tegelemiseks peavad olema ka äh, peale selle mitmeaastase finantsraamistiku lage, muidu me ei saagi neid probleeme lahendada. kui nad, kui nad jäävad selle lae alla, siis ei ole ju tegemist mingisuguste erakorraliste vahenditega, nad peavad ikkagi jääma välja mitmeaastasest finantsraamistikust. ja üks asi, mis minu jaoks on veel väga selge, on ülejääk eelarve ülejääk, seda tuleb kasutada järgmisel aastal, see peab järgmisel aastal saama ära kasutatud. veel üks idee, mida me oleme alati välja pakkunud, on eelarve ühtsus ja, ja ühenduse meetodi ühtsus on täiesti vastuvõtmatu. et praegusel hetkel usaldusfondidele antakse eh, prioriteet, antakse prioriteet ka teistele eh, eh, ad hoc instrumentidele, mis jäävad eelarvest välja. mina saan aru, et see on üks variant, kuidas hoida eelarvet ühe protsendi raames Eh, rahvuslikust kogutoodang, eh, rahvamajanduse kogutoodangust. aga tegelikult need vahendid jäävad kõik väljapoole eelarvet. see mehhanism, millega aidatakse Türgi põgenikke näiteks, siis eh, liikmesriikide teevad sinna oma panuse. kui liikmesriigid tahavad Äh, aidata äh, põge-, pagulasi Euroopa Liidu äh, eelarve kaudu, siis tekib defitsiit, seal on teatud reeglid. tähendab, kas siis on mingisugune ad hoc instrument, mis on loodud väljaspool mitu aastast, mitmeaastast raamikut või kasutatakse ühenduse meetodit, need on täiesti erinevad asjad ja veel tähtsad küsimused lihtsus ja läbipaistvus. me räägime lihtsusest ja läbipaistvusest. aga nendest tuleb ka aru saada, mida need tähendavad. ma arvan, et kui on olemas tagatud lihtsus ja läbipaistvus, siis Äh, kaovad ära mm, äh, teatud raskused. me ütleme, et raha peab minema eelarvesse, me ütleme, kuidas seda tuleb kasutada ja kõik maksed Äh, äh, kõik maksed eelarvesse tuleb arvestada äh, üldise makse alusel. kõik need küsimused on väga olulised eelarvekomisjonile ja sellepärast on mul ettepanekud. ja praegu ma tutvustasin teile oma esialgseid lähtepunkte ja ma olen väga huvitatud sellest, mida teie ütlete. kohe hetkel ma ei hakka selle raportiga töötama aga viimased sündmused on asja kiirendanud. suur tänu, Jose Manuel. Patricia Sulin, palun. Hvala predsedujoči za besedo. Hvala tudi kolegu. suur tänu. ka mina soovin tänada härra Fernandesit, et ta meile seda arvamust tutvustas, rääkis võimalikest muudatustest ja kohandustest Euroopa Liidu institutsioonilises üle, ülesehituses olen sellega täiesti nõus, meie ees on suured väljakutsed ja see ei puuduta mitte ainult rännet. olukord on murettekitav, eriti just noorte tööpuuduse küsimustes. Euroopa Liidu noorte tööpuuduse tase viimastel andmetel äh, on seitsesada miljonit noort inimest tööta. me räägime omavahenditest juba päris pikka aega need vahendid tuleb leida, aga me ei ole suutnud neid piisavalt leida. meil on äh, praegu võimalus, me kohtume peagi härra Montiga, omavahendite töörühma äh, esimehega ja ootan seda äh, arutelu pikisilmi eelarve küsimused on muidugi seotud ka Briti referendumi küsimusega. Suurbritannia kahe aasta pärast on Euroopa Liidust lahkumas ning arvestades, et umbes viis miljardit äh, eurot aastas tuleb Suurbritanniast, siis on sellel otsusel ka kindlad tagajärjed. tahaksin teada, kuidas me selleks äh, sündmuseks ette valmistume, kas meil on ette nähtud äh, mingisugused meetmed selleks, kas vähendatakse äh, eraldisi kuskil või kompenseeritakse need viis miljardit eurot? kas teised liikmesriigid hakkavad eh, siis Euroopa Liidu eelarvesse rohkem maksma? muidugi see ei ole ainus võimalik lahendus. kui jagam-, jaotusvalem Euroopa Liidu tasandil ümber ei arvutata, siis seda küsimust tuleks kohe praegu arutama hakata tavaliselt räägitakse sellest teisel ajal, kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist äh, on praegu küsi-, äh, küsimuse all ja me peame sellele kiiresti reageerima. teine probleem on seotud Euroopa Liidu majanduslike näitajatega. Need on äh, võtnud suuna allapoole ja see muidugi vähendab ka liikmesriikide eelarveid. see aga sunnib liikmesriike Äh, Euroopa Liidu eelarvesse vähem maksma. ning lõpetuseks, iga majanduskriisi ajal peame võitlema ka korruptsiooni, maksudest kõrvalehiilimisega ning äh, varade varjamisega. samuti tekitab mulle muret see, kui äh, teostatavad on erinevad projektid kui on prognoos, prognoositud juba majanduslikke muudatusi. loodan, et äh, mu sõnavõtt ei ole olnud äh, liiga pessimistlik, aga need on olulised aspektid ja neid tuleb ka tulevikus kaaluda. aitäh! aitäh, härra Tedano! suur tänu, ma olen üldiselt äh, nõus seda, mida ütles Jose Manuel Fernandez, kolm punkti on siin kõige olulisemad, ühest küljest, äh, mis puudutab ähm, äh, ülejääke äh, ja oluline on see, et et me suhtuksime tõsiselt sellesse küsimusse, teiseks see, mis puudutab konvergentsi siis ja kiireloomulisust, tihtipeale on tegemist erakorraliste olukorraga, mida ei ole võimalik ette näha samas äh, noorte tööhõivet tuleks käsitleda kui erakorralist ja kiireloomulist äh, teemat. ja kolmandaks äh, oleks vaja lahendada ka see küsimus nüüd, mis puudutab öö, seda lähenemist, et me ei saa lihtsalt lähtuda mingisugusest äh, pinnapealsest kujundamisest, meil on vaja rohkem ära teha ja euroala äh, teema vajab äh, tõsist tähelepanu, aitäh. aitäh, härra Kolmel, palun. aitäh, esimees kõigepealt tahaksin ma kolleeg Fernandest õnnitleda selle Äh, võidu üle, mille tema kodumaa äh, jalgpalli meistrivõistlustel saavutas, vastupidiselt jalgpallile, kus äh, tavaliselt kui mäng on läbi, siis on tulemus selge ja kõik muu, mis mänguga seotud on, on minevik ja unustatud Äh, äh, ma arvan, et äh, see eristab meid väga palju nendest küsimustest, mida meie poliitikutena siin arutame. siin ei ole üks otsus mitte lihtsalt otsus, ähm, elu läheb edasi ja alati peab ikkagi mõtlema, et mis siis täpselt juhtus. ja nagu esimees väga ilusasti mainis, kui on olemas reeglid näiteks sanktsioonide kohta, kui on äh, mingid lepingutest tulenevad kohustused ja nendest kinni ei peata ja ei peeta pikka aega kinni, äh, siis äh, ei kahjusta see mitte üksnes seda konkreetset valdkonda, vaid kogu Euroopa Liidu ülesehingut ja kui me sellele tugineme, et me oleme teinud ühe vea ja siis teeme järjest rohkem vigu, Äh, äh, siis äh, me ütleme, et need lepingud on küll paberil kirjas, aga tegelikult neid olemas ei ole ja see on suur, suur probleem. kui me räägime Euroopa Liidu institutsionaalsest ülesehitused, siis Äh, ma arvan, et meie eelarve, meid eelarvekomisjonina puudutab see küsimus ka ja me peame äh, hoolitsema selle eest, et struktuurid oleksid lihtsad, selged ja läbipaistvad ja eelarve valdkonnas asi paraku niimoodi ei ole äh, välja arvatud mõni ekspert, ei saa keegi täpselt aru, kuidas Euroopa Liidu eelarve toimib näiteks need brutomaksed, netomaksed, paljud inimesed ei saa sellest aru ja Äh, ei ole ju asi äh, lihtsalt niimoodi, et brutost lahutatakse neto ära ja saadakse tulemus. Äh, Euroopa Komisjon veel arvestab teatud teisi makseid, jätab need sealt kõrvale, nii et, et kogu see asi on äärmiselt keeruline ja äh, ma tahaksin öelda, et me, kas me ei peaks praegusel puhul olema julged ning ütleme, et mõelgem ühiselt, kuidas äh, Äh, võiks siis neid äh, eelarve, eelarvevalgast asju lihtsustada, kas näiteks ei ole äh, mõistlik ja Saksamaa on suurimaid neto või puhastoetajaid ja loomulikult maksab Saksamaa Euroopa Liidu eelarvesse kõige rohkem aga kui me kolmkümmend miljardit eurot igal aastal Brüsselisse ja kuskil kuusteist miljardit tagasi saame ainult äh, Äh, siis ma küsin, et äh, miks me parem ei saadaks siis Brüsselisse vähem ja ei osaleks teatud programmides. see minu arvates tagaks suurema läbipaistvuse ja siis oleks ka selgem, kes mida rahastab äh, ma ei taha, et neid osamakseid vähendada, Euroopal on seda raha vara, vaja, aga selles valdkonnas oleks vaja lihtsustamist. ma näiteks ei saa aru, miks mingi äh, talu, talunik äh, Schwarzwaldis äh, peab üleüldse midagi teadma Euroopa Liidu määrustest, sama hästi võiks ta saada selle raha ju oma liidumaalt või Berliinist. nii et, et siin peaks asja küll lihtsustama, aitäh suur tänu, rohkem sõnavõtjaid ei tundu olevat. nüüd, mis puudutab äh, eelarve küsimust, siis on väga oluline see äh, aspekt, eelmisel nädalal äh, tutvustasin teile joonist, mis oli ette valmistatud ja ausalt öeldes lehm ei leiaks oma vasikatki sealt üles, see oli niivõrd keeruline, seal mingid erivahendid, tagatisfondid äh,, Äh, finantstagatised, äh, usaldusfondid, eelarvemehhanismid, äh, demokraatia põhireegel on see, et kodanikud peavad mõistma seda, mis on eelarve. eelarve peab olema mõistetav ja arusaadav. kui mitte, siis kaotame palju paljud kriitilised rahvahääletused, Euroopa Liidu probleem on see, et see ei kõneta kodanikke. ja see, et ministrid kenasti omavahel kokku tulevad, näiteks Brüsselis, siis on nad ka Rahvusparlamendi kontrolli alt väljas, nad ei lange ka Euroopa Parlamendi kontrolli alla. Neil on kõigil oma teatud huvid, mingeid piiranguid ei ole, aga niiviisi see edasi minna ei saa. härra Fernandez, lõppsõna Eh, olen väga tänulik kõigi nende arvamuste eest, loodan, et saadate need mulle ka enne seda, kui jõuan raporti esimese versiooni koostatud, muidugi meil on selleks veel väga palju aega, jõuame läbi vaadata erinevad ettepanekud muudatusteks või kompromissettepanekud samuti aga oluline on see, just see, et täna oleks esimene arvamuste vahetus ja väga hea, et nii palju liikmeid siin osales, aitäh! suur tänu! peatame koosoleku paariks minutiks ja jätkame, kui Mario Monti on kohale jõudnud. ja kõneleme kõrgetasemelise omavahendite töörühma teemast selle esimehega head kolleegid, palun võtke kohad sisse. ma sooviksin äh, siin südamest tervitada äh, Mario Montit kes on siin oma, kõrgetasemelise omavahendite töörühma esimehe rollis. ja käsitleb siis teemat, mis võiks puudutada Euroopa Liidu eelarvet me oleme oodanud äh, seda kohtumist, see oleks võinud toimuda paar nädalat varem, aga asjaolud ei võimaldanud seda ka aga mul on hea meel, et Mario Monti on meiega siin täna ja ta annab meile ülevaate enne väga olulist kohtumist äh, septembris, kus toimub ähm, äh, konverents riikide parlamentidega ja ma tahaksin rõhutada selle kohtumise tähtsust, et veelgi enam tihendada meie töösidemeid ähm, riikide parlamentidega sest otsustav samm omavahendite küsimuse lahendamisel puudutab täielikku mõistmist ja täielikku usaldust riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. Marju Monti, palun, teil on sõna. lugupeetud äh, esimees, sooviksin teid südamest tänada selle kutse eest see tähelepanu ja toetus Euroopa Parlamendi poolt äh, sellele töörühmale on olnud äh, väga oluline äh, selleks, et meie töö käivituks, et koostada see kõrgetasemeline omavahendite töörühm ja kindlasti on see oluline ka selleks, et töö saaks jätkuda Äh, keerulises poliitilises olukorras, arvestades äh, seda teemat kahel tasandil, üks, millele te juba viitasite, äh, mis ka meie arvates on väga oluline, mis puudutab septembris toimuvat institutsioonide vahelist konverentsi riikide parlamentidega ja siis töörühma lõppkoosolekut aasta lõpus. ma sooviksin teid tänada eriti just selle kutse eest ja ma sooviksin kasutada seda võimalust selleks, et täielikult väljendada oma tänu uuendatud toetuse eest Euroopa Parlamendi poolt eelmisel nädalal eh, oma resolutsioonis, mis puudutas valimiste järgset eh, läbivaatamist MFF-i osas aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend Te olete üles kutsunud äh, väga olulist äh, tulemuseks äh, meie töörühmalt selle aasta lõpuks ja ma, me oleme täiesti pühendunud selleks, et seda koostada ja koostada see õigeks ajaks, kinni pidades mandaadist, mis meile on andnud kolm institutsiooni. ma usun kindlalt, et see Äh, pika aeg, mis töörühmale oli antud äh, analüüsiks, on olnud väga kasulik. ja seda kolmel põhjusel. kuigi me oleme harjunud ähm, analüüsima ja, ja kiireloomuliselt äh, tegutsema nii Euroopa kui ka riikide tasandil, siis see võimalus, kus on piisavalt aega, on kindlasti kasulik ja nii on see ka olnud praegu esiteks on see andnud meile võimalusel Äh, luua ühine ja küps lähenemisviis, teiseks on see julgustanud äh, mitmeid mõttekodasid, akadeemikuid ja eksperte panustama sellesse analüüsi ja kolmandaks on see võimaldanud meil arvesse võtta muutuvat keskkonda ja esile kerkivaid väljakutseid Euroopa Liidu ees mõned täpsustused viimase kahe punkti osas. mitmetle panuste osas, mida me oleme saanud, mis on kodulehel kättesaadavad meie töörühma kodulehel, on äh, uurimus, äh, mille me äh, oleme tellinud väljaspoolt, mis puudutab potentsiaali ja piiranguid Euroopa Liidu eelarve rahastamisel. see uurimus käsitleb detailselt potentsiaalseid reformi elemente omavahendite puhul, hinnates omavahendite eh, reformi ja ka kulutuste valdkonna kahest perspektiivist. samuti toob see välja eh, võimalikud eh, pakettlahendused ja mida on seitse ja nende eelised samuti oli meil võimalik nautida ka rikkalikku analüüsi, mis puudutab Euroopa Liidu äh, äh, finantsvahendeid tulevikus äh, Saksamaa ekspertide poolt koostatud raporti osas sel aastal. see katab mitmeid teemasid, alustades Euroopa Liidu avalike hüvede rahastamisest kuni kaasajastatud subsidiaarsuse käsitlemiseni finantsvaldkonnas kaks konkreetset teemat, äh, mis puudutab äh, maksu, äh, kütusemaksu ja elektrimaksu teisest küljest ja lõpetuseks, mul ei ole siin aega kõiki osalejaid individuaalselt välja tuua, endine Holland, Hollandi eesistuja riik on samuti tugevalt toetanud meie analüüsi, eriti mis puudutab seost tulu ja kulude reformi vahelist seost Eh, millel on sarnane väljakutse eh, muuta Euroopa Liidu eelarve tulevikus eh, kohasemaks. kõiki neid, kõik need panused on olnud väga väärtuslikud, arvestades vähe on öelda pöörangulisi aege, mis on olnud ja mis veel kestavad. kui töörühm oma tööd kaks tuhat neliteist aasta esimesest poolest tööd alustas, siis oli, ei olnud meelsus äh, kuidagi suunatud sellele, et põhimõttelisi küsimusi arutada, näiteks Euroopa Liidu eelarved ja uusi äh, võimalusi, mida Euroopa Liidu tasandil anti käsitleda. jätkuv finantskriis ja esile kerkiv põgenikekriis muutsid seda lähenemist, sellepärast need on viidanud olulistele puudujääkidele meie mõningates poliitikates. seega, härra esimees, kui meie lõppraporti tähtaeg oleks olnud äh, näiteks kaks tuhat viisteist aasta keskpaigas, siis oleks olnud täiesti erinev raport, palju rutiinsem oluliste marginaalsete muudatustega tõenäoliselt, aga meil oli võimalik äh, kasu saada äh, sellest äh, muutlikust ajast, mis on mitte toonud mitmeid mitmetasandilisi väljakutseid Euroopa Liidus ja seega oleme, olime me sunnitud sügavuti minema põhiteemadeni ja mingil määral uuesti looma meie lähenemise, mis puudutab Euroopa Liidu eelarve rahastamist, sellepärast et Euroopa Liidu eelarve peab olema midagi teistsugust, sellepärast et Euroopa Liit peab olema midagi teistsugust. arvestades neid väljakutseid, mis on äh, esile kerkinud viimasel paaril aastal nii äh, riikide valitsused, Euroopa Parlament, Nõukogu komisjon äh, on leidnud, et niivõrd asendamatu on äh, minna tagasi Euroopa avaliku hüve mm, põhimõtte juurde, midagi, see mõiste, mis oli aastaid jäänud tahaplaanile või nii-öelda alateadlikule tasandile poliitika arutelus me kõik teame, et Euroopa Liit tõenäoliselt äh, äh, pidi käsitlema seda äh, lisandväärtusest, siis äh, ikkagi see küsimus, äh, mis puudutab avalik äh, hüve kaupu, on üldiselt suunatud selleks, et maksimeerida äh, Ähm, üksiku tarbija heaolu ja vähendada seal, kus võimalik, äh, maksusurvet. samas kui avalikud hüved ja teenused, eriti mis puudut-, kahjuks või siis õnneks, äh, äh, mida saab toota ainult Euroopa Liidu tasandil, on nüüd esile kerkinud finantsstabiilsus ja majanduskasv, sisene ja väline julgeolek, mis, mille käsitlemine eraldi on üha keerulisem, keskkonna kvaliteet, arvestades COP kakskümmend üks kokkulepet võidelda kliimamuutustega, kus Euroopa Liit täitis olulist rolli. kõik need äh, teemad on, puudutavad väljakutseid mille osas eh, Euroopa Liidu tulevik ja ka eh, meie kodanike heaolu eh, sõltub palju enam, kui varem ette kujutati, ehk siis aasta tagasi. ei ole raske mõista, et Euroopa Liidu eelarve praegusel kujul ei ole piisav selleks, et neid ülesandeid täita ja loodetavasti see mõistmine viib ambitsioonika reformini eelarve osas. ma isegi kasutaksin muud sõna. see, mida me varem nimetasime ambitsioonikaks aasta tagasi, on saanud nii-öelda esmavajalikuks selleks, et reformida Euroopa Liitu ja eelarvet nii tulude kui kulude osas reaalsus on meie eesmärkide lävendit tõstnud. meie mandaat on keskenduda tuludele, kui, mille osas me esitame soovitusi, aga samas rõhutame ka seda, et reforme on vaja teha samaaegselt mõlemal poolel. on teatud tuluallikad, mis võivad tuleneda poliitikast ja tagada eelarvevahendeid ja luua motivatsiooni Euroopa Liidu poliitikates, eriti mis puudutab transpordi, keskkonna, finantsstabiilsus ja paari muud valdkonda. tulusid või tuleb ka teatud Euroopa Liidu poliitikatest, mis võivad olla olulised, aga mis eelarvesse ei laeku ja mis jagatakse ümber äh, riigikassasse keeruliste arvutustega. me peaksime lahendama kõiki neid aspekte ja küsima endalt, kas see on kõige asjakohasem ja tõhusam viis edasi liikuda. praegusel hetkel oleme me põhjalikult kõiki neid teemasid käsitlenud ja järgmine oluline proovikivi meie tööks on käsitleda mõningaid neid kõige olulisemaid neist Äh, riikide parlamentidega seitsmendal, kaheksandal septembril siin Euroopa Parlamendis ja loomulikult äh, ka võõrustaja institutsioon Euroopa Parlament osaleb sellel üritusel. ja võib-olla peaksin paar minutit äh, pühendama sellele konverentsile, mis minu arvates on väga oluline institutsiooniline, poliitiline, psühholoogiline hetk konverentsi põhieesmärgiks, nagu te teate, on kaasata riikide parlamente meie analüüsis äh, nende põhjuste osas, mis teie tõite välja, lugupeetud esimees, oma sissejuhatuses. liiga tihti varasemalt äh, on ignoreeritud äh, riikide parlamente diskussioonide alguses ja kaasatud neid alles siis, kui neil oli täita formaalne roll, näiteks mis puudutab omavahendite otsust juba see fakt, et töörühm, mille esimees ma olen, on institutsioonide vaheline, äh, samas kui sellist äh, tundlikku teemat äh, käsitletakse tavaliselt valitsuste tasandil, eesmärgiks on laiendada arutelu. ma ütlesin varasemalt, et see on toiminud väga hästi akadeemilises maailmas ja loodame, et konverents äh, annab meile vajaliku platvormi ka seda teemat käsitleda riikide parlamentidega, et nad saaksid samuti oma panuse anda Euroopa Liidu eelarve teema käsitlemisse. see võimaldab meil arvesse võtta nende probleemid meie lõppraportis konverents on struktureeritud kolme paneelina ja kõigile osalejatele oleme me saatnud välja detailsemalt äh, arutatavad küsimused ja kolm teemat ja sellest lähtuvalt kolm paneeli on järgmised. esiteks Euroopa Liidu eelarve roll või rollid ähm, avaliku rahastamise osas Euroopa Liidus, kol-, teiseks äh, uued tuluallikad Euroopa Liidule, küsimärk, mis toimib, mida peaks muutma, ja kolmandaks, parem äh, sidusus Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarve vahel, küsimärk, kuidas on võimalik paremini koostööd teha ja see on äh, üleskutse teie kolleegidele riikide parlamentidest ja unustasin, et ka ise olen üks nendest ja meil on kindlasti väga konkreetne dialoog sellel teemal. Euroopa Parlamendi osalus konverentsil on loomulikult tähtis, ainult teie ise, daamid ja härrad, Euroopa Liit, Euroopa Parlamendi eh, saadikud ja riikide parlamentide saadikud saavad sõna võtta, loomulikult ka lisaks nendele sõnavõtjatele, kes on kavas ette nähtud paneelid on koostatud äh, riikide parlamendisaadikutest ja meie töörühma liikmetest, kes kõik ähm, tutvustavad äh, vastavat teemat. kui te soovite osaleda, siis selleks on meil olemas äh, kodulehekülge, kus arutatavad dokumendid kõrgetasemelise töörühma poolt kõikide kohtumiste ja kus on ära toodud kõik kohtumiste teemad, lisaks pre-, pressis avaldatud artiklid ja muud dokumendid on kättesaadavad ja me võime loomulikult ka selle veebiaadressi teile edastada. ja paar sõnad, kui tohib kuidas äh, liik-, äh, kõrgetasemeline töörühm edasi liigub. Uh, like... ma tahaksin nimetada tegelikult seda, et meie kõrgetasemeline omavahendite töörühm saab veel paar korda kokku, selleks et arutada sisu, detaile ja siis Eh, me tahame esitada oma töö ja see sõltub väga palju sellest, mida me kuuleme rahvusparlamentide käest. detsembri alguses tuleb meie lõppraport, võib-olla on see aeg ikkagi detsembri keskel, sõltub sellest, eh, kuidas on võimalik töötada institutsioonidel, sellepärast et meie töörühm löödi institutsioonide poolt kolme institutsiooni juhid tulid, tegid selle otsuse eh, Strasbourgis ja ma arvan, et me peaksime eh, pöörduma ka eh, ja saatma oma raporti nõukogu presidendile. loomulikult saadame otse oma raporti teile ja siis ka komisjonile Äh, kuupäevad on paika pandud, tegime seda koostöös institutsioonidega. nii et äh, siis me teame, kus me saame teile veel detsembris tööd juurde lisada. niimoodi asjad siis lähevad. meie mandaat oli selline et komisjon peab hindama lõppsoovitusi ja otsustama, kas nad tulevad välja siis oma vahendite osas eh, õigusliku algatusega. meile mm, anti üsna pikk ajaperiood, et me saaksime niisuguse delikaatse teemaga tegeleda ja siis me anname siis ähm, üle oma võimu äh, komisjonile, kes on ikkagi äh, seadusandlik algatuste osas monopolisti positsioonis. ja siis järgnevalt teevad teised institutsioonid oma järeldused ja siis ühtekokku saamegi teada tulemuse oma tööst. mul on veel paar minutit aega. ning ma lõpetuseks tõstataksin kaks küsimust, mis on väga olulised Euroopa Liidu finantseerimise osas ja möödunud nädalal väljendas selles osas oma muret ka Euroopa Parlament. meie oleme neid kahte küsimust arutanud oma töörühmas ja jõuavad need ka lõppraportisse. esimene puudutab sidet tuluallikate Euroopa Liidu poliitikate vahel ja teine on suur mure nii teile kui meile. mis puudutab just neid instrumente, mida finantseeritakse ad hoc meetodil ja neid on tekkinud väga palju. rääkides esimesest see tähendab side eh, tuluallikate ja Euroopa Liidu poliitikate vahel. Eh, see puudutab kõigepealt eh, Euroopa avalikku hüved ja Euroopa lisandväärtust. Neid ei ole kerge mõõta. kasu, mida annab ühisturus osalemine, on silmnähtav, aga daamid ja härrad päriselus me hakkame hindama alles asju siis, kui me oleme nendest ilma jäänud. ja me võime nendest asjadest ka ilma jääda. ja kas on Eh, kuidagi paremini võimalik demonstreerida, milline väärtus on ühisturul, kui nüüd see, kui üks meie liige tahab lahkuda, eh, kuidas ta üritab ikkagi seda kasu endale alles jätta. ja nüüd me näeme, milline tõsine vastasseis meil ees seisab selles osas, kuidas üks liikmesriik saaks ikkagi kasu ühisturust, kuhu ta kuulub nii kultuuriliselt kui äh, poliitiliselt. kui ta lahkub ja võib-olla ühe liikmesriigi osakaal on tegelikult suurem kui see proportsioon, mida ta mm, esindab selles ühisturus loodame, et mitte kõik eh, ühised poliitikad ei saa nii tõsiselt kannatada, kui tegemist on tavaliste aegadega. nii et siis eh, ühisturgu kuulumine, eh, see on üks väga hea näide, mida see annab siis eelarve eh, ühiste reeglite rakendamine ja kui neid ignoreeritakse teatud liikmesriigi poolt, kui ei tehta piisavalt eh, panust, kui ei panustata piisavalt Euroopa Liidu eelarvesse, siis millised on kasusaamise võimalused ühisturust? kui me vaatame ühte riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, see on Norra siis ta ei panusta Euroopa Liidu ühiseelarvesse, aga ta eh, ühi-, saab kasu ühisturust. nii et see näitab, nende kasu on kaks korda suurem kui nende panustamine Euroopa Liitu, see näitab, kuivõrd eh, kuivõrd oluline see kõik on, sellepärast et me ei saa ainult vaadata asju, mis on nähtavad ja mõõdetavad ja ega ükski riik ei ole lihtsalt niisugune romantik, kes midagi kokku ei rehkenda. nüüd räägime e, Euroopa avalikust hüvest. E, selles osas oleks vaja paika panna Euroopa e, kulutused, teha seda selgelt ja viimased kaks aastat on näidanud, kuivõrd vajalik see on. ja öö, äh, on võetud endale vastutus, aga kahjuks see vastutus ei ole jõudnud integreeritud poliitikasse. praegusel ajal on öö, äh, mõned liikmesriigid suurendanud oma julgeoleku eelarvet ja see ei tähenda, et on tugevdanud, et on tugevnenud stabiilsus ja kasvupakt. meie kodanikud ei oota niisugust asja. meie kodanikud tahavad oma elu parandamist. julgeolek ja eh, välispiirid tõepoolest aitaksid kaasa meie kodanike mm, eluolu parandamisele ja ka Euroopa tasandil eh, mingisugune kaitsepoliitika, mida kodanikud toetavad, oleks kõikidele kasuks. liikmesriigid, teatud liikmesriigid pooldavad seda. me peame vaatama, kuidas koos toimivad liikmesriikide eelarved ja eh, eh, panustused sellesse Euroopa Liidu eelarvesse võib-olla on lahendusi, mis võimaldavad eh, Euroopa Liidu tasemel eh, parandada oma vahendite olukorda. me oleme tegelikult vaadanud, millised poliitikad need võiksid olla, oleme seda teinud erinevates valdkondades. ja ma toon siin mõned näited finantsstabiilsus ja võitlus maksu, maksudest kõrvalehoidmisega, hoidmisest. keskkonna, keskkond ja võitlus kliimamuutustega. selleks võiksid panustada näiteks maksud, mida liikmesriikides võetakse mootorikütuselt investeeringute suurendamine eh, Euroopa Liitu eurotsooni ad hoc meetodil. Need ei ole meie töö eh, põhieesmärgid, aga ma arvan, et sellest võiks kasu olla. me püüame näidata Euroopa Liidu eh, tulude pool võib aidata kaasa eh, poliitiliste eesmärkide saavutamisele ning eh, niimoodi saavad selgemaks ka Euroopa Liidu tegevused meie kodanikele. veel üks teema, veel üks teema, mida ma tahtsin puudutada muret on tekkinud, tekitanud ka see, kui palju on äh, ad hoc meetodil rahastatavaid instrumente. Neid ei rahastata oma vahenditest ja me peame vaatama, kui palju innovaatilisust ja paindlikkust me oleme valmis äh, vastu võtma, enne kui saame kahtluse alla eelarve printsiibid ja demokraatlik, demokraatliku vastutuse põhimõte. viimastel kuudel oleme näinud, et äh, hädaolukordadele on reageeritud läbi ad hoc vahendite, läbi fondide, näiteks ähm, Türgi pagulasfondi kaudu. liikmesriigid on välja näidatud valmisolekut kaks miljardit, lisaks veel aastal kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist panustada nendesse fondidesse e-, Euroopa Liidu eelarve läbi assigneeringute kaudu see näitab, et äh, Euroopa tasandil on leitud koordineeritud ja paindlik äh, äh, tegutsemisviis, kui seda on tarvis läinud. kõrgetasemeline omavahendite töörühm on teadlik ka nende loominguliste vahendite puudujääkidest. siin võiks tuua muid näiteid, muidugi äh, pakuvad neid pragmaatilisi lahendusi, ometi ei ole need äh, demokraatliku kontrolli vaatepunktist äh, rahuldavad. samuti tuleb oodata ja vaadata, kas äh, need on adekvaatsed instrumendid, eriti siis, kui hädaolukordadest saavad struktuursemad prioriteedid nagu, nagu me näeme vahel ka ettevõtete või eraisikute elust-olust. vahel juhtub nii, et äh, hädaolukord toob meile selgust, me leiame vahendeid, mida me enne ei suutnud leida või kategoriseerida ning siis avastame, et äh, need arenevad edasi struktuurseks nähtuseks. ning kui hädaolukordadest saavad äh, struktuursed äh, prioriteedid, on vaja struktuursemat rahastamist. on selge, et äh, vastavad lahendused on valitud et need väldivad mitmeaastase finantsraamistiku kaasamist. ning lõpetuseks olen märkinud ka loomingulisi lahendusi Euroopa Liidu äh, eelarve tulude poolel, need käivad käsikäes demokraatliku kontrolli meetmetega, aga aitavad äh, siiski tagada teatava paindlikkuse. Euroopa Liidul on selliseid äh, tulubaase, mis ei ole oma vahendid, neid nimetatakse lihtsalt muudeks äh, tuludeks. konkurentsitrahvid, ülejääk, neid on mainitud võimalike täiendava tulu allikatena. praegu see nii ei ole, kuna eelarvestatud on neid siis, kui RKP-st tulevad oma vahendid äh, tekitavad puudujääke huvitav on see, et need äh, tuluallikad ei tule oma vahenditest, vaid need tulevad äh, teisest, teisestest õigusaktidest. parim näide siinkohal on konkurents, konkurentsi ja kartelli eeskirjade rikkumisest tulevad trahvid, aga on ka teisi näiteid, näiteks äh, artikkel seitse üks üks üldisest eelarvest. alusleping võimaldab ka selliseid fiskaalmeetmeid, mida saab rakendada artiklitele seitse üheksa kaks ja seitse üheksa neli Euroopa Liidu toimimise leppest. Neid meetmeid ei ole veel kasutatud, kui ja kui neid soovitakse kasutada, tuleb neid poliitiliselt õigustada kuid neid on võimalik eelarvesse kaasa, kaasata. ning sellised äh, tulud on riiklikul tasandil üldiselt äh, kasutatavad ning neid võib kaasata ka Euroopa Liidu poliitikasse edaspidi. vabandan, et olen nii pikalt kõnelenud, aga ma teadsin, juba ette, et eelarvekomisjonis on tuntud vajadust äh, poliitiliste suuniste järele meie töörühma poolt, nii et ma soovisin teile pakkuda erinevaid elemente, mille abil saaksite teie oma komisjonis äh, oma tööd paremini teha. aitäh! Merci. aitäh. Äh, te kuulete, milline on aplaus. ja äh, äh, minupoolsed märkused ongi selle aplausi tõttu üleliigsed. Äh, see, mida te meile täna hommikul kõnelesite, vastab täielikult meie ootustele ja meie püüdlustele, me soovime eelarve ühtsust ja me soovime ka eelarve arusaadavust institutsioon, mis äh, on äh, pädev eelarve üle, aga selle koja liikmed eelarvest aru ei saa, on savijalgadel seisev institutsioon. meil oleks tõesti vaja et Euroopa Liidu eelarve oleks arusaadav ka Euroopa Liidu kodanikele. Euroopa Liit äh, omab lisandväärtust äh, ja selleks lisandväärtuseks on äh, see avalik hüve, mida Euroopa Liit loob. eelarve ühtsus on tõesti oluline. täna on meil siin väga palju erinevaid elemente me äh, mängime siin omavahel äh, pingpongi. Äh, ja härra Munti lisab juurde, et jah, et need elemendid on oma, kõik omaette udukogudes. aitäh! enne kui ma annan sõna raportöörile, võib-olla Alain Lamassoor, kes on selle kõrgetasemelise töörühma liige Äh, alustab omapoolsete märkuste ja tähelepanekutega. aitäh, esimees, ma ei taha teha pikalt. jah, äh, mul on privileeg olla eelarvekomisjoni asendusliige ja kõrgetasemelise töörühma liige. tahaksin avaldada tunnustust härra Muntile ja öelda, et me tõesti hindame väga seda, äh, kuidas ta austab seda mandaati, mis kõrgetasemelisele töörühmale andi anti ning eh, tal on õnnestunud kõiki selle töörühma liikmeid eh, veenda eh, selles osas, kuidas ülesandele läheneda, meil on üksmeel selles osas ja mul oleks kolm märkust. kõigepealt härra Munti ütles, et, et midagi, mida kõik selle komisjoni liikmed juba teavad, aga tahaksin seda veel kord rõhutada kõik see, mis aastate jooksul on toimunud, kinnitab seda, et Euroopa Parlament, seda, mida Euroopa äh, Parlamendi eelarvekomisjon on öeldu, öelnud ja, ja miks äh, üleüldse loodi see kõrgetasemeline töörühm, eelarve või see raamistik ähm, millega loodi äh, mitmeaastane finantsraamistik äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, ei ole üldse kooskõlas Euroopa Liidu uute vajadustega. Äh, minu arvates ja praegu räägin kui eelarvekomisjoni liige, peaks küsimuse tõstatama järgmiselt. kas see mitmeaastane finantsraamistik üleüldse on veel õigustatud? me oleme selle äh, koostanud äh, seitsmeks aastaks ning äh, pool aastat pärast seda seitsmeaastase perioodi algust juba vahenditest on puudus teatud val-. nii et, et äh, lugupeetud härra esimees äh,, tõesti tuleks küsida, et äh, kas me peaks ümber mõtlema üleüldse selle, kuidas Euroopa Liidu eelarve toimib või välja näeb me oleme praegu sellises olukorras, te nagu ütlesite, jah, tegemist on siin erinevate eelarve elementidega, mis on loodud selleks, et uusi eh, vajadusi rahastada ning eh, ühenduse eelarves kui meil on vaja leida vahendeid selleks, et eh, rahastada kas Junckeri eh, kava või eh, Frontexi muutmist piiri, eh, välispiiride kontrolli ametiks, kui Aafrika arenguabi rahastada, siis tavaliselt võetakse ära vahendeid selle rahastamiseks, mida teie nimetate Euroopa hüveks me oleme ometigi väga ju kaitsnud Euroopa Liidu äh, eelarvet. ja nii et, et meil ei olegi tegelikult enam Euroopa Liidu eelarvet, me räägime siin lihtsalt äh, muinasjutte. Äh, nii et, et see tuleb väga ausalt välja öelda. tahaksin siinkohal lisada ka seda, et Brexit paneb meid läbi vaatama teatud äh, Äh, asju, sealhulgas kas või see siseriikliku kogutulupõhine äh, ressurss, sest kui ei ole Ühendkuningriiki, ei ole enam ka Suurbritannia tagasimakset. ja me peame vaatama, äh, sest kõik, kõiki need teised tagasimaksed, nende puhul oli argumendis ka veel see Suurbritannia tagasimakse, nii et, et Brexitil on kaudsed tagajärjed ja on üsna tõenäoline, et eesseisvatel kuudel või aastatel äh, tullakse välja igasuguste poliitiliste algatusega selleks, et praeguse eelarve raames uusi poliitikaid rahastada, näiteks kas või tõhustatud koostöö läbi. Äh, need, see suur ühine kuulamine äh, eile näitas, et euroala rahandusministrid eriti eh, ei olnud huvitatud euroala uuest eelarvest, aga on ka teisi algatusi, näiteks mis puudutab kaitseküsimusi äh,, Äh, seega äh, samuti Energialiidu küsimustes me peame äh, esitama endale küsimuse, kuidas me kasutame näiteks saastekvootide kauplemisest saadud vahendeid ja nõnda edasi. niisiis see kõik peaks panema meid mõtlema uutmoodi Euroopa Liidu eelarvest ja võib-olla Eh, seadma ka küsimärgi alla mitmeaastase finantsraamistiku. Eh, eh, nüüd riiklikud parlamendid, kellega kohtume septembri alguses praeguses olukorras, kus kas-, kaheldakse Euroopas, kus euroskeptilisus kasvab kõikides liikmesriikides, on ainus võimalus, mis meil on selleks, et liikmesriikide parlamendi saadikutest mingitki huvi äratada, tuleb äh, neile näidata, tuleb esitada arve, mis tõestavad, et kui äh, nad äh, kasutavad lähimuspõhimõtet, siis ähm, tegelikult Euroopa tasandil kasutatavad vahendid võimaldavad raha kokku hoida ja niimoodi vähendada kulutusi maksumaksjale. ja tihtipeale Eh, on niimoodi võimalik ka liikmesriigi tasandil raha kokku hoida, Euroopa Liidu sekkumine võimaldaks siis vähendada maksumaksjate maksukoormat. ükskõik millisel tasandil see eh, vähenemine ka ei toimuks. Eh, ma tean, et ollakse üsna vihased Euroopa Komisjoni peale selles osas, sest et juba poolteist aastat Äh, nii kõrgetasemelises töörühmis kui ka eelarvekomisjonis me oleme palunud, et komisjon äh, midagi ette võtaks oma vahendite osas, et ta toetaks seda, mida teeb äh, kontrollikoda, et mida teevad riiklikud kontrollikosutud, aga me ei ole näinud, et selles vallas midagi oleks ette võetud ja kui me seda ei suuda teha, kui me see, siis äh, lihtsalt äh, liikmesriikide parlamendisaadikud teevad meid maatasa, kui me oma argumentidega välja tuleme. ja veel üks märkus on äärmiselt soovitav, et kui me kohtume liikmesriikide parlamentide saadikutega septembri alguses, siis Euroopa Parlamendi saadikud kaitsevad euroopalikku visiooni. meil ei ole küll päris ühte nägemust sellest, milline Euroopa poliitika peab olema, aga me eh, siiski eh, oleme teadlikud, eh, millised on Euroopa huvid ning liikmesriikide positsioonid, mis tihtipeale on natsionalismi hõngulised. Neile tuleb kõrvale panna Euroopa visioon ja seda peavad jõuliselt kaitsma Euroopa institutsioonide esindajad. aitäh, aitäh! ja nüüd saavad sõna raportöörid, härra Levandovskit ei ole, nii et siis härra Leva-, Depre järgmisena. aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin öelda, et ma olin väga õnnelik, kuulates härra Munti sõnavõttu praeguses olukorras, mida iseloomustab üldise skeptilisus hädaldamine, mure, äh, tundub teie sõnum olevat äh, äärmiselt positiivne. ma äh, tõdesin hea meelega, et te kasutate seda kriisi ära mitte selleks, et püssi põõsasse visata, vaid selleks, et ambitsioone tõsta. ma arvan, et see on tõesti väga hea suhtumine. nii et, et mul on väga hea meel, kui ma kuulsin, et te ütlesite, et lähtudes praegusest olukorrast ja uutest väljakutsetest, võtate te suuna eh, ambitsioonikatele eelarvereformidele ja eh, seda mitte üksnes eh, tulude koha pealt, vaid ka poliitika koha pealt. ja teie argumentatsiooni keskmes oli see, et see eelarve peab keskenduma Euroopa avaliku hüve loomisele ma arvan, et see on tohutu suur areng, mida meil tõesti praegu on vaja ja sellega seoses on mul ka mõned märkused üks suur Euroopa avalik hüve on midagi, mis tegelikult ei ole sugugi kallis. me räägime ühisturust. ühisturg on see, mis võimaldab eh, meil saada kõige suuremaid hüvesid Eh, see võimaldab näiteks ka Norral eh, maksta Euroopa Liidu eelarvesse, sest et Norra saab ühisturust samuti kasu. Eh, ja nüüd minu teine näide. Te rääkisite, et julgeolek peaks olema samuti üks Euroopa avalik hüve ja ma ei räägi ainult välisjulgeolekust, vaid ka sisejulgeolekust. sisejulgeolek ei ole tingimata äh, Äh, lihtne küsimus. see on küsimus, mis puudutab luuretalitusi, seda, kas nad korralikult infot vahetavad, kas on olemas menetlused, arvestades äh, olukorda, mis praegu eksisteerib, et kui talitused on teinud kindlaks, et mõni inimene on ohtlik, kas nad edastavad selle info automaatselt teiste riikide luuretalitustele? Äh, see oleks võimaldanud vältida seda, mis juhtus näiteks Pariisi rünnakute puhul Äh, nii et, et ma arvan, et äh, teie sõnavõtt oli äärmiselt positiivne, aga mul on ka üks küsimus selle kohta, mida te ütlesite. Äh, kas ma sain äkki valesti aru sellest, mida te ütlesite? Te ütlesite, et te üritate leida selliseid vahendeid, mida saaks otse eraldada teatud poliitikate elluviimiseks. kas ma, ma äkki sain teist valesti aru? Äh, kas te äh, äh, mõtlete tõesti neid vahendeid, mis on eelarves, sest neid vahendeid ei ole seal just eriti palju. kas, kas, kas te ei ütleks täpsemalt, millised vahendeid, milliseid vahendeid te silmas peate, kui te räägite sellisest erinevate poliitikate otsesest rahastamisest? ja veel üks märkus või õigemini küsimus Te rõhutasite äh, oma sõnavõtus, et äärmiselt oluline on see konverents, mis toimub seitsmendal, kaheksandal septembril ja kus on kohal liikmesriigide parlamentide saadikud. mina järeldan sellest, et te üritate vaadata, äh, kas äh, on olemas poliitiline valmisolek liikuda omavahendite suunas äh, Äh, sellepärast, et me ta-, ma saan aru, et te kavatsete arutada ka seda, et millised äh, omavahendid on äh, kõige tõhusamad, aga eelkõige tahate te välja selgitada, kas see kiidetakse heaks või pannakse sellele veto, kui te tahate omavahendeid niimoodi luua? härra Monti, see oleks minu poolt kõik hetkeks ja aitäh! aitäh! kolm sõnasoovijat on veel ja ma paluksin, et te teeksite võimalikult lühidalt, sellepärast et üksteist kolmkümmend tulevad siia ka Econi komisjoni kolleegid selleks, et me saaksime arutada võimalikke eh, kompromisse Pööge ja Peresi raportile. ja nüüd saab sõna härra Denano. Äh, aitäh, esimees ka mina eh, hindan väga härra Monti sõnavõttu ja seda lootust, mis selles sõnavõtus oli. Eh, mul on ka see küsimus avaliku hüve kohta. Eh, ma saan aru, et jah, aeg-ajalt peab mõtlema muutuste peale, aga praegu on ajad tõesti väga keerulised ja tegutseda tuleb pakiliselt Äh, te ütlete, et teie raport sisaldab teatud ettepanekuid komisjonile. kas te olete kindel, et teie ettepanekud võetakse vastu äh, üksmeelselt või, või tekivad siin liikmesriigiti ka erinevused? proua Kardja Zabal järgmisena. Eh, aitäh, esimees, ma teen väga kiiresti härra Monti äh, sisendas meile tõesti lootust ja meil on väga hea äh, Äh, meel kuulda, mida ta rääkis kõrgetasemelise töörühma tööst. Äh, ta ütles, et äh, me räägime eelkõige ambitsioonidest, reformidest, mis puudutavad omavahendeid. aga minu arvates me peame rääkima asjadest, mis on väga pakilised ja mulle teeb muret see, et liikmesriigid Äh, räägivad sama juttu nagu Euroopa Komisjon või Euroopa Parlament. eile kohtusime seitsme majandusministriga ja kõnelesime euroala eelarvest ning sellest, kui pakiliselt seda oleks vaja, aga keegi tegelikult seda ideed ei toetanud. Äh, niisiis, ähm, nagu härra Lamassuur ütles, äh, energiapoliitika, pagulased, kaitseküsimused, võitlus terrorismiga majanduskasv, me peame nendes valdkondades Euroopa Liidus ühiselt tegutsema ja loomulikult asi ei ole ainult rahas, aga selleks, et seda teha, on raha vaja. nii et, et me tõesti peame eelarvet reformima ja iseäranis eelarve omavahendite osa. ma olen nüüd ikkagi mures nende otsuste pärast, mida nõukogus langetatakse. Nemad üritavad alati äh, asja kõige madalamale ühisnimetajale taandada Nad üritavad olla kõige ambitsioonikamad ja äh, ma loodan, et need ettepanekud, mida kõrgetasemel töörühm teeb, ei ole taandatud kõige madalamale ühisnimetajale, vaid äh, otse vastupidi. ma arvan, et meil on vaja äh, tõesti uusi vahendeid selleks, et suurendada eelarve tulumüüjate poolt. aitäh! aitäh, äh, ütleb härra Vjoti. Äh, ma näen teid, härra Mundi, siin komisjonis esimest korda ja te tutvustate oma raportit äh, tõesti ajahetkel, mil, mis on väga oluline ja mul on väga hea meel, et te, te tõesti olete selles lõppraport, Äh, lõppraportisse toonud sisse äh, palju uusi elemente, palju värvi, see ei ole enam selline mustvalge raport. tahaksin öelda, et äh, ma väga hindan seda, et teie töödokumendid on internetis kättesaadavad, see on kõigi kodanike jaoks väga oluline mitte kõik meist ei ole eksperdid, mitte kõiki meist ei huvita omavahendite üksikasjad, aga ma arvan, et eh, see on väga oluline samm läbipaistvuse suunas, inimeste kaasamise suunas. Eh, eh, kordaks, sooviksin öelda korrata paljut, mida kolleegid ütlesid. meie ees seisab väga suur töö ja selle töö käigus suur, peame minema kaugemale selle teema tehnilistest aspektidest. me ei tohi keskenduda ainult tehnilistele asjadele ja omavahendite arvestamisele me peame rääkima Euroopast, mis ennast reformib, selleks, et Euroopa saaks hakata jälle investeerima. Euroopa, mis armastab oma kodanikke Äh, me ei saa küsida kodanikelt, et kuulge, hakake Euroopat jälle armastama, meie peame hakkama hoopis kodanikke uuesti armastama. meil on noorte tööpuudus, meil on äh, väga suuri probleeme, rändekriis nende kõigiga tuleb, probleemidega tuleb toime saada ja me tõesti peame hoolitsema selle eest, et need reformid, mida me ette võtame, annavad meile pikaajalised vastused eesseisvatele probleemidele. ning lõpetuseks ma arvan, et e, minu lõppmärkus e, tugineb sellele, mida ütles proua Kardia Zabal e, jah, täna te mängite koduväljakul, tegemist on sõbraliku äh, matšiga, seda on kerge võita Äh, jah, äh, tribüünid on täis teie fänne, kes teid töö eest tänavad, teid on meeldiv kuulata, me toetame teid ja kindlasti toetame seda raportit, mida te koostate. aga mind huvitab see, et äh, kuidas teie tööle reageeritakse väljaspool seda koda, kuidas on teie suhted komisjoniga äh,? kuivõrd äh, valmis on komisjon välja tulema julgete õigusloomealaste algatustega? mida teie arvate, äh, kui te näiteks äh, räägite nõukoguga ja võib-olla mitteametlikult, kui räägite erinevate riikide riigi- ja valitsusjuhtidega? aitäh! proua Dirjada jah, aitäh, mul on paar märkust. ma arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud igasuguste ettepanekute osas, mis suurendab meie kodanike maksukoormat kodanikud kannatavad juba niigi säästupoliitika läbi, nad on näinud, kuidas pangad päästeti ja nüüd nõutakse, et nad annavad Euroopale veel rohkem, kuigi tööpuudus on kõrgem Äh, noorte tööhõivealgatuse vahendeid kärbitakse, me teame, et piimandussektoris on äh, kriis, möödunud aastal eraldati viissada miljonit. Äh, ma rääkisin oma piirkonna talunikega, kes said viissada eurot, see oli tõesti tühine summa Äh, nii et, et äh, see kõik ähm, toidab euroskeptitsismi. Äh, nii et, et ma arvan, et seda mõtet on kodanikele väga raske reklaamida, sest kodanikud näevad, et Euroopa ei toimi nende heaks ja Brexit on olukorda veelgi tõsisemaks muutnud see, et meil ei ole Euroopa Liidu eelarve ühtsust, et me loome neid ad hoc vahendeid, et me peame olema Euroopa Investeerimispanga tagatisteks läbipaistvuse puudus, demokraatliku aruandekohustuslikkuse puudus minu arvates on äh, praeguses olukorras äh, seda kõike väga raske meie kodanikele müüa ja muuta asja neile arusaadavaks ja läbipaistvaks. me räägime, et äh, inimesed ei saa Euroopa Liidu eelarvest aru ja kui me keskendume oma vahenditele, siis ma arvan, et see muudab asja veelgi keerulisemaks. võib-olla peaksime vaatama rahvusliku kogutulu õiglasele jagamisele ja sellele, kuidas seda ausalt arvu kokku arvutatakse. aitäh! aitäh! Äh, mul on ka üks äh, märkus, äh, härra Monti. Te ütlesite, et Euroopa Liidu eelarve on nii Euroopa Liit, on see eelarve, mille eest meie eelarvepädeva asutusena vastutame aga see on ka midagi, mis kindlustab liikmesriigide eelarveid ning arvestades seitsmendal, kaheksandal septembril toimuvat konverentsi, kas äh, ei saaks saata sõnumi, et äh, need äh, meetodid, mida riigid oma raamatupidamise arvestuses kasutavad, see, kuidas tulusid, kulusid kokku arvestatakse, kuidas eelarvet heaks kiid-, täitmist kinnitatakse, et kas neid reegleid ei võiks ühtlustada? Eh, lihtsalt selleks, et oleks kergem nendest dokumentidest aru saada, sellepärast et täna valitseb suur mitmekesisus selles valdkonnas. nii et, et me soovime siis seda suurt pauku sellest galaktikast, mille keskmes teie olete. palun, härra Munti, teil on sõna. suur tänu, esimees ma sooviksin teid tänada ja tänada kõiki, kes sõna võtsid ja neid, kes mind kuulasid. see põhimõte, mille te välja tõite, mis puudutab ühtsust ja arusaadavust, tunduvad mulle äh, võtmeteemaks ja teie viimases märkuses lisasite veel ühe metoodikaga seonduva küsimuse, mis võiks ähm, äh, viia nii-öelda kooskõlla need lähenemised, mis muudetaks äh, võrreldavamaks äh, ühenduse eelarve ja liikmesriikide eelarved ja mis mõjutaks tervikuna seda olukorda nii Euroopa Liidu riikide kui Euroopa tasandil. mulle tundub äh, äh, väga hea, et see üks nendest soovitustest, mida me teeme ri-, koostöös ri-, kohtumisel riikide parlamentidega, võiks olla just see. aitäh! ja ma sooviksin äh, omalt poolt veel tänada härra Lamassuuri kes on enam kui üks kõrgetasemelise töörühma liige, sest kogu töörühmale ja eriti minule oma äh, selge mõtlemise ja suurte kogemuste pagasiga üks tõsine inspiratsiooniallikas. ja ma usun, et härra Lamassuuri äh, panus, nii nagu ka teiste parlamendi poolt määratud ähm, liikmete osas meie töörühmas kindlasti tagab äh, väga hea äh, kommunikatsiooni mõtete vahel nii parlamendi kui ka töörühma vahel ja mulle tundub see olevat äh, väga oluline ma ei hakka siin käsitlema neid punkte, mis tõstatas härra Lamassuur, me oleme siin äh, samal seisukohal ja põhimõtteliselt äh, need äh, tagajärjed, mis on seotud Brexitiga ja eelarvediskussiooniga, võiksid äh, olla väga oluliseks ja oluliste tagajärgedega. kui Ühendkuningriik ei ole, ei ole ka tagasimaks, Ühendkuningriigi tagasimakset ega ka teisi tagasimakseid ja ma ei ole kindel, kas see saab olema nii lihtne, aga siin on teatud loogika ma tahaksin nimetada veel ühte punkti. mis on seotud kõikide küsimustega. kus me poliitiliselt seisame? mida me tunneme poliitilise ruumi osas? kuidas on olukord erinevate institutsioonidega, kellega me läbirääkimisi peame? ütleksin nii. meil on ainult üks mure. mulle tundub, et meie töörühmas on domineeriv ja mina olen selle grupi president, sest kolm institutsiooni tahtsid kuulda meie suust tõde. ja muidugi tõde kuulata on raske, aga nad tahtsid, et me jõuaksime tõeni erinevad institutsioonid on palunud minul just nimelt sellega tegeleda. ja ähm, kui ma olin volinik, siis mm, ma arvan, et tuleb kasutada ära oma äh, võimu maksimaalsel määral, eh, sellepärast et seda ootavad meilt kodanikud. sest et väga sageli kiidetakse ennast lihtsalt niisama. ja see ei sobi Euroopa institutsioonidele. tegelikult me ei tea Eh, kuidas on olukord selle poliitilise olukorda, siis ma saan, ma saan aru, et ma pean ka lõpetama. aga ütleksin kiiresti, et me ei tea, kui palju on poliitilist mänguruumi. aga me lähtume oma missioonist. me, meie missiooniks on selle poliitilise ruumi laiendamine tegemist eh, ei ole mitte niisuguse eh, ettevõtmisega, kus me püüame leida, kui palju või vähe seda poliitilist mänguruumi on. aga me tahaksime sundida inimesi mõtlema faktide üle ja et selle tulemusena ka see poliitiline mänguruum laieneks me ei saa praegu eh, sügavamalt käsitleda neid küsimusi, mis siin tõstatusid. aga me oleme siia, ma püüdsin siia tuua lootuse. ja mul on hea meel, et te, te tunnetasite minu eh, ettekandes niisugust ettevaatlikku optimismi. suur tänu. ja, ja loodetavasti saate rahuliku puhkuse veeta ja me, ja kindlasti toimub siis konstruktiivne tööjätk sügisel. ja eelarve maailmas toimub tõeline Big Bang